kallid kolleegid, alustagem, alustagem äh, eelarve, eelarve kontrollikomisjoni ja kodanikuvabaduste komisjoni koosolekuga, ma alustasin juba koosolekuga, ootame eelarvekomisjoni esimeest, aga aega me ei tohi kaotada, sest meil on tõesti väga tihe programm me jõudsime järeldusele, et on väga tähtis, et kolm komisjoni, mis tegelevad äh, immigratsioonifondidega, tuleksid kokku ja vaataksid täpselt, kuidas need fondid toimivad. meil on päris palju meetmeid välispoliitikas, aga samal ajal äh, on meil raha vähe ja sellepärast on mul väga hea meel, et kolleeg Moraes ja ka Kodanikuvabaduste komisjon aitasid meil hoolitseda selle eest, et me üheskoos saaksime selle küsimusega tegeleda. tere tulemast teile kõigile ja sõna on kohe kolleeg Moraesil. Thank you very much, uh, Chair Inga uh,, for this. aitäh, esimees, teil on tõesti õigus, nagu ikka tegi, räägime siin erinevatest meetmetest ja sellest, mida meil on vaja teha selleks, et tegeleksime rändeküsimusega võimalikult tõhusalt ja aitäh kõigile, kellel on õnnestunud täna õhtul siin meiega liituda ja mul on väga hea meel, et kolm komisjoni teevad siin koostööd. miks see küsimus on tähtis? ilmselgetel põhjustel varjupaiga ja immigratsiooniküsimused on kriisi algusest, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast olnud päevakorral ja äh, lahendusi on võimalik pakkuda ainult siis, kui meil on selleks ka eelarvevahendid. millest me siin räägime? me räägime väga paljude varjupaigataotlejate vastuvõtmisest, eriti just Kreekas ja Itaalias, päästeoperatsioonidest Vahemerel, piirikontrollist äh, ja ka äh, laiendatud piiri- ja rannavalvest, kiirregistreerimiskeskuste loomisest äh,, Äh, selleks, et registreerida siis äh, kohale jõudnud varjupaigataotlejaid ja neid ümber paigutada. selles kõiges on meil vaja eelarvevahendeid ja mis puudutab administratiivset võimekust, äh, mida me oleme, mida me oleme siis saanud EASO kaudu ja mida EASO saadab teistesse liikmesriikidesse. nagu te teate, kolleegid, esimest korda Euroopa Liidu ajaloos oleme me hakanud andma humanitaarabi Euroopa Liidu sees. aga Need, kes tegelevad selle küsimusega lähemalt, teavad, et olukord Kreeka saartel on ikka veel väga raske varjupaiga taotlejate jaoks. tere tulemast ka esimees Artuile, me just ütlesime, et väga hea, et kolm komisjoni teevad selles küsimuses tihedat koostööd. Kreeka ja Itaalia ametivõimud on kaevanud, et nad ei ole Euroopa Liidult saanud piisavalt toetust. vabaühendused mis tegelevad selle küsimusega, ütlevad, et ähm, rahastamine ei ole koordineeritud, raha eraldatakse liiga aeglaselt või ta ei jõua sinna, kus on seda kõige rohkem vaja. Need, kes on käinud Kreekas ja Kreeka saartel ja ka Itaalias, teavad seda väga hästi. just sellepärast äh, palusimegi korraldada selle kuulamise, eelarve kontrolli ja eelarvekomisjon leppisid selles osas kokku selleks, et olukorrast paremini aru saada, mis toimib ja mis ei toimi ja milles on meil vaja muudatusi, hoolitsemaks selle eest, et eelarve toetaks poliitiliste prioriteetide täitmist. suur tänu eelarve, eelarve kontrolli komisjonile nende pühendumuse eest selle kuulamise korraldamisel ja põhiliste küsimuste tõstatamisel. kas ta on kohal? jah, see on see probleem, kui jõuad liiga hilja kohale, tuleb alati tulla varakult. ma ei räägi siin praegu eelarvekomisjoni esimehest, räägin endast, mina jäin hiljaks, ma ei näinud siin Emilit aga alustuseks siis on mul võimalik siin kohe tervitada Emily O'Reillyt, kes on Euroopa ombudsman, tema on uurinud seda küsimust, äh, on teinud seda ka Euroopa riiklike ombusmanide võrgustiku kaudu, selleks et näha, kuidas äh, kriisi on hallatud erinevates riikides ja tema avakõne räägibki just sellest, kuidas Euroopa Liidu rahastamine on siis kas olnud tõhus või läbi kukkunud nende probleemide lahendamisel, nii et ilma aega raiskamata annaksingi kohe sõna proua O'Reillyle selleks, et ta saaks siis anda oma analüüsi. aitäh, suur tänu. tere tulemast kõigile. mul on väga hea meel täna teiega sellest küsimusest rääkida. kuna Euroopa eelarve üle arutelud on alanud, siis rände rahastamine ja välispiiride kaitse jäävad nende arutelude keskmetesse mitte ainult logistilistel põhjustel, vaid ka poliitilistel põhjustel, arvestades äh, kui vastuoluline on Euroopa Liidus rändepoliitika. Te kuulete täna ära eksperte selleks, et äh, oleks migratsiooni rahastamine tõhus ja samal ajal oleks võimalik selle üle ka aru anda ja tegemist on tõesti väga kaasaegse aruteluga. komisjoni ettepanek on kahepoolne, ühelt poolt üritatakse varjupaigataotlejate tingimusi parandada sihipärase rahastamise kaudu ja samal ajal vähendada survet Euroopa Liidu välispiiridele. me oleme siin äh, Frontexi vahendit ja piirivalve eelarvet suurendanud siin on keskendutud ühele kõige suuremale poliitilisele ja humanitaarsele probleemile. me oleme aru saanud, et tegemist on kiire äh, üleilmse muudatusega, siin on väga palju erinevaid faktoreid nagu kliimamuutused, sisepagulus ja ka erinevad rändevõimalused, mida nendega kaasa toonud uued tehnoloogiad ja ühendusvõimalused. ja seetõttu ränne jääb Euroopa Liidu jaoks üheks kõige tähtsamaks küsimusteks ka järgnevatel aastatel. nagu üks kommentaator hiljuti just ütles, et äh, ränne praegusel hetkel konkureerib majandusega läänemaailma poliitika kujundamises ja need väljakutsed on tõesti väga suured, sellepärast et rändevood ei tule mitte ilusates äh, väikestes pakkides ja ei ole äh, kooskõlas isiklike vajadustega, meil on siin erinevad vood äh,, dünaamikat kujundab äh, uus tehnoloogia ja meil on väga raske nii õiguslikult kui ka poliitiliselt seda küsimust lahendada, aga eriti ka inimlikul tasandil, sellepärast et tihti on seal taga isiklik lugu, näiteks kui näeme ilusat last, kes on surnud rannal, aga samal ajal, ja temale me tunneme kaasa, aga ei tunne kaasa inimesele, kes jõuab Euroopa Liitu suures rahvasummas. on täiesti selge, et äh, inimlike kogemuste piirid ei ole nii hästi süstematiseeritud, nagu meie õiguslikud kategooriad seda tahaksid. aga mõnes mõttes äh, need probleemid tegelikult näitavad, äh, kui hästi toimub meie ühiskond, sellepärast et Euroopa Liit on atraktiivne mitte ainult majanduslikult, vaid ka äh, humanitaarsetel põhjustel oma väärtuste süsteemi pärast ja just sellepärast jääb Euroopa Liit ka sisserändajate üheks kõige atraktiivsemaks äh, kohaks, kuhu jõuda. kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal näiteks kuus koma seitse miljonit varjupaigataotlejat äh, registreeriti just Euroopa Liidus, kuid üleilmselt rohkem inimesi põgeneb praegu looduskatastroofide ja kliimamuutuste mõjude eest kui ka, kui kodusõdade eest ja tegelikult kliimamuutuste pärast toimuv migratsioon on muutunud üha suuremaks just sellepärast, et meil on üha vähem elamiskõlbulikku ala maailmas. vastavalt Euroopa Komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnendale aruandele ilmastikutingimused võivad kaks ka,, aastaks kaks tuhat viiskümmend kaasa tuua kakssada miljonit inimest, kes peavad kodudest lahkuma, võrreldes kahekümne viie miljoniga praegu ja me oleme praegusel hetkel aru saanud, et see üleilmne mõõde mängib väga tähtsat rolli ja Uus-Meremaa on nüüd mõelnud, et tuleb hakata andma välja humanitaarviisat inimestele, kes on Vaikse ookeani saartelt pidanud põgenema. meil on siin tõesti väga suured demograafilised probleemid ja surve, meil on vaja inimesi, kes aitaksid meil majandust üles hoida ja on väga tähtis, et Äh, raha, mis on suunatud nende probleemide lahendamiseks, kasutades ka võimalikult tõhusalt ja et võimalikult äh, paljud äh, agentuurid ja inimesed teaksid, millised on rahastamisvõimalused selleks, et meil oleks võimalik anda nõu selles osas, kuidas raha kasutada ja millised muudatused on vajalikud ja meil on seda vaja kaasada võimalikult paljud erinevad osapooled, sellepärast et lõhe lepingute, konventsioonide ja tegelike olude vahel jääb ikka veel püsima. inimestele kaitse pakkumine, kui nad äh, tagakiusamise eest äh, põgenevad, ei ole lihtsalt mingi tegu. Nad jõuavad tihti traumaatiliselt äh, Vahemere rannale ja siis algab ja saavad kõigepealt esimese toidupaki ja riided. aga tegelik tegelik teekond hakkab alles siis, sest neil on vaja integreeruda, sest teekoju on kinni. meil on vaja siin logistilist tegevust, aga ka poliitilist tööd. me peame veendma inimesi, et need rändajad tuleb vastu võtta ja et nad ei ole ohuks nendele väärtustele, mida meie siin üleval hoiame ja tegelikult Euroopa Liidu rahastus äh, rände kontrollimisel on tegelikult asi, mida me saame ise kogu aeg kontrollida, vastupidiselt looduskatastroofidele. ja sisserändajate jaoks äh, Euroopa Liidu kaitse algab tegelikult välispiiridel ja komisjon on ka tegelikult öelnud, et tuleb suurendada äh, Äh, piirivalvurite arvu. kui Euroopa Liit ei soovi saada kindluseks, siis äh, inimõiguste alane töö on ilmselgelt väga tähtis. me oleme mitmeid kordi uurinud äh, Frontexi vastaseid kaebusi, et ei peeta kinni põhiõigustest ja tegime Frontexiga ka koostööd ja ja suurem osa minu ettepanekutest Frontex võttis ka vastu ja tänu parlamendile see üks soovitus, millega Frontex ei olnud nõus, et oleks vaja luua ka kaebuste esitamise süsteem, võeti siiski ka Frontexi poolt vastu. ja kuna Frontex muudkui suureneb, siis on ka väga tähtis, et tema personal jätkaks kohustustest kinnipidamist, nii nagu need on inimõiguste ja põhiõiguste hartas kirja pandud ja minu kolleegid kavatsevad seda tööd jälgida. komisjoni pikaajalise äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek näitab ka, et tuleb rohkem rahastada äh, rände ja varjupaiga küsimusi, aga nagu me teame, see äh, rahade suurendamine ei ole piisav kõikide probleemide lahendamiseks. meil on vaja rohkem koordineerida just poliitilisel tasandil erinevate Euroopa Liidu ja riiklike ametivõimude vahel. koostööd on võimalik muidugi suurendada ka suurendatud solidaarsuse kaudu liikmesriikide vahel, isegi kui poliitilised probleemid siin on ilmselged aga kuna meil ei ole siin optimaalset solidaarsuse taset erinevate liikmesriikide vahel, on väga tähtis öelda, et äh, liikmesriikides erinevad osapooled, õiguskantslerid, inimõiguste eest võitlevad organisatsioonid ja vabaühendused, mis saavad pakkuda nii ekspertarvamust kui ka logistikat nende vahendite kasutamisel ja nemad on ka need, kes saavad koordineerida oma tööd Euroopa Liidu tasandi kolleegidega. minu teenistus koos üheksateistkümne teise piirkondliku ombudsmaniga ja riikliku ombudsmaniga viimastel aastatel on teinud koostööd selleks, et tagasi lükatud varjupaiga taotlejad äh, viidaks kolmandatesse riikidesse tagasi korralikult, et neid koheldakse korrektselt ja nende eest hoolitsetakse aga selleks, et need erinevad osapooled saaksid koostööd teha, on väga tähtis, et nad teaksid ka täpselt, äh, kuidas toimib varjupaiga rände integratsioonifond ja see on üks teisi algatusi, mida ma praegusel hetkel komisjoniga läbi olen viinud viimase me nõuame, et komisjon äh, avaldaks rohkem varjupaigarände ja integratsioonifondi üksikasjade kohta. see oleks praktiline nii liikmesriikide kui ka komisjoni jaoks, kui nad täpselt jälgiksid, kuidas neid vahendeid kulutatakse, selleks et kohalikul tasandil komisjon saaks äh, informeerida selle kohta, kas äh, vahendeid kasutatakse kõige paremini või kas tuleks neid rahasid ümber suunata, sellepärast et tingimused ja olukord on muutunud rohkem äh, informatsiooni lubaks ka riiklikel õiguskantsleritel kontrollida seda, kas liikmesriigid peavad kinni kohustustest, põhiõigustest kinni pidada, selle pär-, siis kui nad pakuvad äh, teenuseid äh, varjupaiga taotlejatele ja kui nad paigutavad ümber inimesi vastavalt Amifi fondi vahenditele. me oleme seda Äh, me oleme koostanud selle kohta dokumendi ja me oleme selle ka avaldanud selleks, et oleks võimalik seda informatsiooni saada tõhusalt. rohkem informatsiooni tähendas ka seda, et me saaksime andmeid selle kohta, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse, neid jagatakse ja kas nad on kooskõlas ka prioriteetidega, mis puudutavad varjupaigarände integratsioonifondi. muidugi, ka integratsioon on väga tähtis, aga see tähendab, see ei tähenda seda, et antakse lihtsalt katus, vaid tuleb ka integreerida äh, kogukonda, mis on oma kultuuris hoopis teistsugune. ei komisjoni ametnikud ega ka ombudsman ei saa olla kak-, saa ööpäevaringselt kohapeal kohal ja sellepärast on väga tähtis, et kogukond oleks kaasatud sellesse töösse, sellepärast et kui see suhe ei toimi, siis ei toimi ka mitte midagi siin on ka veel teisi veelgi tähtsamaid otsuseid, mis tuleb vastu võtta, kui me räägime lõimimisest. praegusel hetkel umbes kaheksakümmend protsenti Süüria pagulastest Euroopa Liidus ei ole leidnud tööd ja seda mitte ainult sellepärast, et neil ei ole oskusi, olgu need siis praktilised või professionaalsed oskused või et nad ei oska keelt. Economist öö, tõi välja, et on teatud riike, kus on väga suured tõkked, teised aga on leidnud praktilisi äh, lahendusi ja nad ei lükka kõrvale madala kvalifikatsiooniga töötajaid, vaid otse vastupidi, nad koolitavad neid edasi selleks, et neil oleks võimalik edasi liikuda kõrgemini tasustatud töökohtadele. ja äh, on äh, nii, et äh, et teatud riigid ei täida neid kohustusi, mida nad nõuavad teistelt väljaspool Euroopa Liidu riike olevaid äh, olevatelt riikidelt. Economist ütles ka, et nad, et liikmesriigid tegelikult äh, lõikavad kasu rändevoogudest, sest äh, jõuab rohkem kohale madalalt asustatud äh, töötajaid. meil on tõesti väga palju erinevaid võimalusi, meil on kogemusi, ma käisin Kreekas Ateena äärelinnas Äh, pagulaskeskuses ja Kreeka ametivõimud ütlesid, et tegemist on väga hästi toimiva äh, Äh, pagulaskeskusega, sellepärast et äh, see on pealinna lähedal, aga sellegipoolest avaldas mulle muljet see, kuidas kohalikud inimesed, vabaühendused ja ka pagulased ise üritasid sealset elu korraldada ja seda paremaks muuta. väga paljudes teistes liikmesriikides ka tavainimesed on ulatanud käe seda küsimata ja on abistanud pagulasi ja nende eest hoolitsenud Äh, ainult siis, kui meil on sotsiaalsed sidemed, mida luuakse kõige lihtsamate vahendite kaudu, pakkudes siis äh, toiduabi või sportimisvõimalusi. ainult niimoodi on võimalik äh, kogukonna erinevatel osapooltel siis ka õppida üheskoos elama. me ei tohi olla liiga romantilised või ka emotsionaalsed selles küsimuses. inimeste elud ei ole lihtsad ja alati ei ole võimalik ka selgelt öelda, mida tahavad nemad meilt ja meie neilt. ja samamoodi ka suured kultuurilised lõhed toovad endaga kaasa pingeid ja hirme peab olema tõesti meil julge ja valgustatud poliitiline juhtimine selleks, et nendele probleemidele ka jätkusuutlik äh, struktuur tagada. kuid me ei saa seda teha igaüks ise, ükskõik liikmesriik, olgu ta siis suur või väike, liberaalne või mitte nii liberaalne Äh, meil on vaja nii üksikisikuid kui ka organisatsioone äh, nii riiklikul kui ka mitteriiklikul tasandil, mis aitaksid seda probleemi lahendada, luua töökohti ja luua süsteemi, millega äh, meil on võimalik aitada neid inimesi, kellel ei olnud nii suurt õnne, et nad oleksid sündinud Euroopa Liidu kodanikuna. aitäh! Euh, ma tänan teid, euh, proua Aureli, selle sõnavõtu eest mis heitis valgust äh, humanitaarolukorra reaalsusele. nüüd aga annaksin äh, sõna selleks, et rääkida Euroopa Liidu fondidest äh, rändepoliitika, varjupaigani ja integratsiooni huvides. tegemist on uuringuga, mis käib tänase kuulamise alla ning see on teie, uuring on teile välja jagatud samuti elektroonilisel teel. doktor Wolf ja professor Tarvas, teil on sõna nüüd viisteist minutit kõige rohkem. suur aitäh, jätkan inglise keeles ja alustuseks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et te palusite meil selle uuringu koostada. minu nimi on Gunter Wolf ja mõne hetke pärast annan ka Joel Taršile, oma kolleegile, sõna kes siis saab tutvustada samuti meie uuringut, kuid esmalt ma tahaksin äh, tänada parlamendi selle eest, et meil need äh, arutelud toimuvad. seda sellepärast, et see on väga konkreetne viis keerukate väljakutsetega toimetulekuks ja tegelikult need on küsimused, mis on Euroopa kodanike Äh, jaoks äärmiselt oluliselt prioriteetsel kohal vastavalt erinevatele küsimuste, küsitlustele. teiseks ma tahaksin ütelda järgmist. rände, äh, ränne Euroopasse, see küsimus ei ole miski, mis kuhugi ära kaoks, vaid vastupidiselt. see tõenäoliselt jääb oluliseks teemaks ja tähtsaks teemaks kodanike jaoks veel äh, järgneval aastakümnel ning põhjused selleks on lihtsad. me teame, äh, mis tingib rännet, me teame, et sellel on äh, majanduslikud põhjused, demograafilised, kuid samuti sõjad, inimõigustega seotud küsimused ja nii edasi kui me käsitleme majandus- ja demograafia konteksti, siis meie naaberkontinent Aafrika on piirkond, kus demograafiline surve tõuseb. rahvastiku arv kasvab kahekordselt järgmise kolmekümne aastaga ühelt kahele miljardile ning seda hoolimata meie headest ilusatest sõnadest Euroopas, mille kohaselt meil on uus kava Aafrika jaoks, millega me tahame Aafrikat aidata ja vähendada seeläbi rännet. tegelikkus on ikkagi selline, et isegi kui majandusolukord Aafrikas paraneb, siis ränne suureneb, sellepärast et inimestel on rohkem võimalusi reisida ja ka välja rännata. seega surve, rändesurve tõenäoliselt hoopis suureneb meil paluti konkreetsemalt ka hinnata ja vaatame, kas see toimib, jah. ehk siis äh, konkreetsemalt hinnata seda, mida me praegu tehakse äh, selles valdkonnas ja kuidas Euroopa Liit kasutab oma äh, rände, varjupaiga, integratsioonipoliitika fonde. ma pean päris otse välja ütlema nüüd sissejuhatuseks, et me ei ole üritanud äh, vaadata, kas neid fonde on hästi kasutatud või mitte, vaid me pigem üritame pakkuda ülevaadet ja hinnata akadeemiliselt seda küsimust. aga ja samuti tahame pakkuda soovitusi selle kohta, kuidas parandada nende fondide kasutust. oma metoodikas lähtusime me äh, avalikult kättesaadavast infost, samuti oleme intervjueerinud erinevaid sidusrühmi ning seda nii Euroopa Liidu institutsioonidest kui ka oleme siis intervjueerinud Frontexi, Amifit, Amifit ja ka komisjoni erinevaid üksusi kuid lisaks oleme kontakti astunud ka riikide erinevate asutustega, Hispaania ministeeriumidega, Itaalias samuti ja nii edasi. samuti suhtlesime vabaühendustega, sellepärast et vabaühendused tihtilugu on need, kes lõpptulemusena need Euroopa Liidu rahaeraldised saavad ja me tahtsime neilt küsida, mida nemad arvavad äh, kogu sellest protsessist, kuidas raha nendeni jõuab. see on siis see, millega me oleme tegelenud ränne, rändearvud. vasakul te näete, et äh, arvud tõusid kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, seda varjupaiga taotlejate arvu kasvu tõttu Süüria kriisi kontekstis. kuid üldiselt, kui vaadata neid näitajaid, siis te näete, et varjupaik ei ole tihtilugu peamiseks põhjuseks, miks Euroopasse tullakse, vaid vastupidiselt. kaks tuhat neliteist näiteks te näete, et majanduslikel põhjustel või teistel põhjustel peale varjupaiga äh, tulnud äh, sisserändajate hulk on olnud suurem kui nende hulk, kes on tulnud siia varjupaiga, varjupaika ots-, otsima. pärast kahe tuhande 2000 viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta kriisi on näitajad alanenud, kuid on endiselt kõrgemad kui enne seda perioodi. ja see tõenäoliselt kajastab seda, millest, mida ma enne mainisin. rääkides äh, Euroopa Liidu sisesest rändest, siis <clears throat> see on muidugi hoopis teine asi. Äh, äh, Euroopa Liidu sisest rännet te näete rohelise joonega ja see puudutab Euroopa Liidu kodanikke. aga me ei ole kaasanud koduriiki naasmist. ja need arvud on mõneti väiksemad kui Euroopa Liidu välise rände näitajad. kuhu me praeguseks oleme jõudnud? pärast seda slaidi andan äh, sõna oma kolleegile, aga praegu siis oleme nii kaugel, et praegused äh, rändeeraldised on päris kõvasti tõusnud. Äh, viimase mitmeaastase finantsraamistiku raames algselt oli eraldatud kaheksa koma neli miljardit ja nüüd oleme jõudnud neljateistkümne koma kahe miljardini. ehk siis on tõusnud äh, need vahendid null koma kaheksa protsenti null koma kaheksalt protsendilt ühele koma kolmele protsendile mitmeaastasest finantsraamistikust. see on endiselt päris väike osa kogu raamistikust, kuid eh, tõus ise on suur. see katab ainult eh, neid eh, ridasid, mis on olu-, otseselt seotud rändega, muud kulutused, sotsiaalkulutused ja muud me teame, puudutavad ka osaliselt tegelikult rändajaid, eh, sisserändajaid, kuid meil ei ole võimalik seda eraldi analüüsida, sellepärast et me ei tea, eh, kui suurel määral seda raha tegelikult on kasutatud eh, mm, immigrantide jaoks ja kui palju Euroopa Liidu kodanike jaoks. aga nüüd annan sõna oma kolleegile. We, we looked at the allocation me siis vaatasime eraldisi vastavalt fondidele Äh, ja erinevates riikides ja erinevates valdkondades. ja me nägime, et kaks suurimat fondi, AMIF, varjupaiga rände ja integratsioonifond ning ISF, sisejulgeolekufond, siin äh, tegelikult eraldised peegeldavad mineviku olukorda ning kajastavad siis kahe tuhande kümnenda aasta andmeid sisserände kohta. me oleme analüüsinud ka trendide muutumist ja oleme näinud, et muutused on olnud äh, suured. lisaks sellele neile põhieraldistele on nende fondel suurendatud, kuid äh, ikkagi lähtutakse samast mudelist ka eraldiste suuremusel, näiteks Ühendkuningriigis on kõige rohkem vahendeid Ühendkuningriik aga äh, ei kannatanud kõige suurema rändesurve all viimastel aastatel, vastupidiselt. Saksamaa sai palju vähem eraldisi äh, võrreldes äh, sellega, kui suur oli surve talle. Itaalia osa äh, vastas enam-vähem äh, olukorrale ja tahaksin ütelda, et Itaalia ja Kreeka said ka kiireloomulistest rahastusvahenditest äh, vahendeid ning siin ei lähtutud siis konkreetsetest äh, äh, lahendist, vaid äh, on lihtsalt kasutatud kiireloomulisi vahendeid, et olukorda leevendada. aga selge on see, et alused on vananenud ning järgmises finantsraamistikus peaks seda ka kajastatama. me ei peaks lähtuma mitte ainult kaks tuhat kuusteist, seitseteist andmetest vaid me peaksime eelkõige sellise mudeli välja töötama, mis võimaldab arvestada muudatustega, kui need aset leiavad. nii et äh, rohkem saaksid kasu need riigid, kus rändesurve on suurem. vaatasime ka äh, fond, vahendite eraldamist erinevatesse valdkondadesse. Te näete, siin on suuri erinevusi, näiteks Kreeka kulutab suurema osa Amifist varjupaiga küsimustele, Portugal integratsioonile, Ühendkuningriik tagasisaatmistele. riikidel muidugi on teatud paindlikkus selles osas, kuidas nad äh, vahendeid eraldavad, aga kuna nende äh, fondide eesmärgid on Euroopale Euroopas ühtsed, siis me peaksime vaatama ikkagi, kuidas neid vahendeid äh, eraldatakse riigiti. teine oluline aspekt on ellurakendamine. me peame ütlema, et meil ei ole vajalikke andmeid, meil kulus niivõrd palju aega lihtsalt selleks, et läbi vaadata erinevad Euroopa Liidu dokumendid, eh, selleks, et selgusele jõuda eh, fondide rakendamisest ja tõesti väga keerukas oli õiget infot saada. see ei ole mitte ainult meie järeldus, vaid eh, ÜRO inimõiguste amet samuti on samale järeldusele jõudnud siin te näete, äh, andmed puudutavad äh, kahekümne kaheksa liikmelist Euroopa Liitu ja te näete, kuivõrd äh, palju kaheksa tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist makseid on välja makstud, kohustusi on välja makstud ja näete, et kuus koma kaks miljardit oli algne summa ning kaks koma viis miljardit tegelikult on välja makstud nendest kohustustest. seega vähem kui pool. komisjoni dokument selgitas, et äh, võib-olla väljamaksed ei peegelda täielikult äh, ellurakendamist, võib-olla on ju projektidega edasi liigutud, makseid ei ole tehtud, aga ilmselgelt ikkagi neist äh, numbritest selgub, et esimese kolme aasta jooksul on ainult nelikümmend protsenti ähm, kohustust välja makstud ning see on päris šokeeriv ja selge viivitus on tekkinud. me kasutasime kahte viisi hindamaks praeguseid fonde, esiteks viisime läbi pikki intervjuusid, äh, vestlusi erinevate sidusrühmadega ning sellel slaidil te näete, millised olid kuus peamist sõnumit. esiteks, paljud äh, sidusrühmad ütlesid, et Euroopa äh, Liit reageeris aktiivselt ja vasta- ja olemasolevatest piirangutest lähtudes Euroopa Liit üritas anda endast parima, osades liikmesriikides ei olnud ka piisavat haldussuutlikkust selleks, nagu Kreekas näiteks, ning Euroopa Liidu fondid siin tõepoolest aitasid neil riikidel edasi minna. see oli positiivne, aga ülejäänu pigem negatiivne, esiteks paljud tõid välja ka probleeme ja keerukusi äh, praeguse eelarve ning aruandlussüsteemiga seoses väga keerukas on äh, paindlikult äh, tõsta ametite rahastamist. toetused näiteks ei ole ametitele sobivad, ka muud rahastamisvõimalused ning finantsvahendid, mis on kiireloomuliste olukordade jaoks mõeldud näiteks ning nii Euroopa Liidu institutsioonid kui ka liikmesriikide omad tõid välja ka haldusküsimuste keerukust ja see on takistanud fondide kasutamist korralikult. kolmandaks, koordineerimine on äärmiselt oluline teema. paljudes vestlustes selgus, et praegune koordineerimine ei ole piisav teatud asju korraldatakse, koordineerida just tehnilisemates küsimustes, aga koordineerimise puudulikkus on äh, võtmetähtsusega ning samuti see on takistanud heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel. neljandaks, äh, rände suurenemine ka tõi endaga kaasa tohutu surve personalile nii komisjonis kui ka erinevates Euroopa Liidu ametites see oli ilmselgelt probleemiks. päris selge ei olnud see, kuidas erinevad fondid omavahel seotud on, kas nad dubleerivad üksteist ja millised on nende piirid. siin on midagi võimalik parandada selgelt ja lõpetuseks paljud, kes vestlustel ole, osalesid, ütlesid, et oleks rohkem raha vaja. teine allikas, mida me kasutasime, me viisime läbi vabaühenduste uuringu kümnes liikmesriigis, esitasime neile terve rea küsimusi, kahjuks minu kõneaeg on ha-, läbi saama hakkamas. aga kaks peamist fondi, AMIF ja ISF. AMIF on palju bürokraatlikum kui ESF. ISF ESF. ja samuti on Euroopa fondide äh, bürokraatlikumad kui mitte Euroopa fondid, nii et siin oleks vaja palju rohkem äh, lihtsustamist. nüüd äh, läheme soovituste juurde. üritan teile kiiresti vastata, vabandust, kiiresti ülevaate neist anda. esmalt tuleks siis äh, läbi vaadata see, mis, millise mudeli asendulusel eraldised tehakse. teiseks, äh, lisaväärtus äh, tuleneks eelkõige just riikidevahelisest tegevusest, koordineerimisest ning reageeringust kiireloomulistele olukordadele ning sellest tulenevalt tuleks kiireloomulise abivahendeid ja paindlikkuse vahendeid suurendada komisjoni poolt tehtud ettepanek teisel mail tõepoolest paindlikkust suurendas ja eraldiste kasutamise paindlikkust samuti. Amifi puhul rääkisin juba sellest, kuivõrd erinevatel eesmärkidel seda on kasutatud ning siin oleks võib-olla vaja kaaluda, kuidas seda korraldada. andmed me saame mõista seda, kuidas asjad arenevad ainult siis, kui meil on õiged andmed, see on põhitähtis, et meil oleksid head detailsed andmed selle kohta, kuidas erinevaid fonde kasutatakse. viiendaks, iga riik peab äh, veebilehel avaldama AMIF-i programmide kohta kõige uuema info, siin me oleme näinud aga suuri puudujääke liikmesriikides äh, Äh, tihtilugu ei ole päev, viimane info kättesaadav ja seda, selleni ei ole lihtne jõuda. kahjuks jällegi andmed ei ole olnud äh, kättesaadavad meie jaoks. nii et siin on vaja äh, rohkem pingutada. seitsmendaks, finantsregulatsioon vahel tegelikult õõnestab või takistab siis fondide kasutamist ja seda tuleks äh, siin tuleks mõtelda, mida teha. kaheksas, koordineerimist tuleks vaja kõvasti parandada, üheksas, samuti tuleks personali suurendada erinevates üksustes, kus surve on kõige suurem, kümnendaks, rahastamise suurendamine järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, paari nädala eest komisjon tegi selles suunas ka ettepanekuid, üksteist Euroopa Liidu erinevate fondide eesmärk tuleks täpsustada ning dubleerimist vältida, tuleb vaadata, milline oleks siis lõplik äh, tulem ning lõpetuseks vabaühendused samuti. ligi viieteistkümnes äh, punktis tõid välja selle, mis nad arvavad, tihti nad selgitasid, et suured äh, vabaühendused, mis on juba pikka aega eksisteerinud, saavad küll palju vahendeid, aga neil ei ole juurdepääsu ka inimestele koha peale ja nemad kasutavad siis äh, jällegi väiksemaid vabaühendusi, äh, kes on koha peal ja siis tuleks vaadata, kuidas need väiksemad vabaühendused äh, toimuvad, kuidas neid saaks kaitsta. samuti räägiti liikmesriigi poolsest toetusest läbi arenguprogrammide ning Euroopa Liit ning selle seosest Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkidega. nii et ka neid küsimusi võiks kaaluda, aitäh! Uh, tänan professor Narvas, professor Wolf oli väga huvitav sõnavõtt. liikmed on nende erinevate fondide erinevate aspektidega kursis, on olnud näiteks raportöörid, kuid oli huvitav nendest siiski sellisel moel kuulda. kell kuusteist viisteist saame võimaluse teile ka küsimusi esitada selle uuringu kohta. nüüd aga on meil hea meel tervitada Beate Minderit, kes esindab DG Home'i ja annab meile ülevaate praegusest Euroopa Liidu rändealastest kulutustest ja võib-olla soovib ka kommentee- ja õigusaktidest, aga võib-olla soovib ka kommenteerida eelmist sõnavõttu. et palun, proua Minder. Thank you very much, thank you very much. suur tänu, suur tänu koosoleku juhatajatele ja võimaluse eest täna siin esineda ma arvan, et ajastus on äärmiselt asjakohane. me valmistame ju ette AMIF-i ja ESF-i järgmisi õigusakte. Need on väga olulised töövahendid, nii et äh, väga hea on saada ka sisendit selle jaoks. ja ma arvan, et me paljud paljud, oleme nõus paljude soovitustega uuringus, sest pole saladus, et meie hinnangud äh, on üsna sarnased ja järeldused. kuid tulles nüüd tagasi praeguse olukorra juurde, ma arvan, võib öelda, et Euroopa Liit ja komisjon üritavad üles ehitada terviklikku varjupaikasüsteemi, mis oleks Euroopa Liidu jaoks prioriteet, peame olema valmis tulevasteks kriisideks, olema solidaarsed, vastutustundlikud. peame olema Aafrika suhtes solidaarsed, tegelema rände algpõhjustega ja mõtlema pikaajalistele väljakutsetele. meie rändepoliitika ellurakendamist täiendab mitte ainult rahastamine, vaid ka õigusinstrumendid. AMIF ja sisejulgeolekufond, kõik, tänu kõigele sellele on meil terviklik lähenemine ja neid tuleks ka vaadelda koos. AMIF kõigepealt toetab erinevaid rändehalduse aspekte, näiteks varjupaik, ümberpaigutamine, ümberasustamine, seaduslik äh, immigratsioon, integratsioon, tagasipöördumisoperatsioonid. ISF-il on kaks osa, üks on piirid ja teine on politsei toetame piirihaldust, viisapoliitikat, anname toetust ka politsei koostööle ja ja piiriülese, toetame võitlust piiriülese kuritegevusega. see on nüüd pisut väikeses kirjas, ma nüüd saan aru, ma ise ka ei näe hästi, aga nagu on ka juba varem selgitatud nende kahe fondi praegusi vahendeid on oluliselt suurendatud viimase kahe aasta jooksul, kümme koma kaheksa miljardit siis aasta kaks tuhat seitseteist lõpul. ma tulen selle raha kulutamise juurde tagasi, aga kokkuvõttes meil on kolm põhilist viisi, kuidas raha kulutatakse, üks on jagatud haldus, kus töötame koos liikmesriikidega, teine on otsehaldus, kus komisjon toetusi ja hankeid ise läbi viib ja siis on kaudne haldus, kus me rahastame rahvusvahelisi organisatsioone vastavalt kokkulepetele komisjoniga. mida oleme siiamaani õppinud? aastal kaks tuhat seitseteist vaatasime tagasi äh, AMIF-i ja ISF-i kolmeaastasele toimimisele ja meil olid ka vahehindamised. mida me siis teada saime? üsna sarnane, seda meie järeldused võrreldes nendega, mis olid teie uuringus. meil olukorra lahendamiseks on meil olnud head instrumendid, meil on lühiajaline suutlikkus, aga ka pikaajaline viimastel aastatel on oleme parandanud varjupaigasüsteemi vastuvõtusuutlikkust liikmesriikides ja oleme andnud ka väärikama keskkonna saabujatele. haavatavad grupid, eriti saatjad, alaealised on olnud abisaajate hulgas. nii et fond täidab oma eesmärki ja sa-, jõuab inimesteni, kes seda vajavad. Amifi siseriiklikud programmid näiteks jagatud halduse kontekstis on võimaldanud üle miljoni varjupaiga taotleja vastu võtta. sada kuuskümmend tuhat nendest olid haavatavad isikud. üle kuueteist tuhande vastuvõtupunkti loodi. see suurendas nelja kord, neli korda liikmesriikide suutlikkust võrreldes aasta kaks tuhat neliteist koolitati töötajaid selleks, et suurendada nende inimeste suutlikkust taotlusi vastu võtta ja töödelda ja üle kahekümne kolme inimese asustati ümber fondi toetusega. integratsioon on teine oluline tegevusvaldkond, ligi kolm koma viis miljonit äh, rändajat, äh, kes äh, asuvad liikmesriikides, saavad regulaarset abi, see aitab neil uutesse kogukondadesse sulanduda, neli tuhat kaheksasada tegevust äh, rahastati Euroopa Liidu vahenditega. fond on ka tagasipöördumisoperatsioonil kaasa aidanud. sada seitsekümmend tuhat inimest äh, pöördus tagasi ja enamus nendest vabatahtlikult. ja nagu te varem mainisite, siseriiklikud programmid, nende osas kritiseeritakse nende aeglust käivitumisel. see on õige ja ühtlasi vale. kui rahastamisperiood algab, siis kulub aega planeerimisele, tuleb meetmed, hanked või toetused korraldada, meil on siin tegu maksumaksja rahaga, peame olema äh, vastutustundlikult täitma finantseeskirju Euroopa Liidu või riseriiklikke ja seepärast seni, kuni raha jõuab makseni, see võib võtta aastaid. esiteks tuleb planeerida, alustada operatsiooni, kõike korraldada ja seepärast on meil ka eelrahastamine. ja alles siis, kui projekt hakkab lõppema, siis äh, saadakse kätte lõppmakse see seletab see, mida näitas ka Bruegeli uuring, et aastal kaks tuhat kaheksateist räägime kahekümne seitsmenda aasta arvudest ja maksete käivitumine on olnud kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti, mis on normaalne näitaja praeguses ajahetkes. nüüd me hakkame äh, sulgema kahe tuhande seitsmenda aasta raamatupidamisaruandeid liikmesriikidelt ja kokkuvõttes ka mak-, maksete tase siis hakkab tõusma. siseriiklikud programmid kinnitatakse komisjonide poolt ja ka muutused, nii et me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et Euroopa Liidu vahendeid kulutataks võimalikult hästi liikmesriikides. me koostasime vahearuande hiljuti uurida, uurida, uurimaks, kas raha on piisavalt või eba, või hoopiski ebapiisavalt. raha tuleb kasutada kõige ratsionaalsemal moel Euroopa Liidu ja tema kodanike jaoks. ja ISF-i süsteem on lihtsam, öeldi, kui AMIF. tuleksin meie struktuurtööd tagasi. meil on, AMIF on väga noor fond, loodi aastal kaks tuhat kolmteist alles, tegutseb aastast kaks tuhat neliteist. ja võrdleme teda äh, ammu loodud fondidega, kindlasti õpime ja jõuame järgmise põlvkonna fondide juurde, olles õppinud varasemast. ja mida me rahastame? lisaks haldu-, jagatud haldusele on meil ka otsehaldus, kus komisjon ise haldab aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist kakssada nelikümmend kolm miljonit oleme suunanud tegevustele kriiside ajal kaheteist miljonit ka aastal kaks tuhat neliteist kui sajakümne neljale, kahe, teise, kahele miljonile eelmisel aastal. sada üheksakümmend erinevat tegevust ja enamasti keskendunud rändele ja integratsioonile. Äh, meil on olnud äh, toetused või hanked ja on ka koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, IOM näiteks, äh, UNHCR ICHI, Euroopa rändevõrgustik ja kõik see tugineb tööprogrammile, mis võetakse komisjoni poolt vastu ja avaldatakse igal aastal. meie tööriistakastis on ka erakorralised tegevused, mida kriisi ajal palju kasutati, see on finantsinstrument, mis annab paindliku võimaluse anda erakorralist abi spetsiifilistel tingimustel. enamasti on tegemist toetusega, mis, mis antakse liikmesriigile. sada seitsekümmend kolm miljonit on sellist toetust antud viimase kolme aasta jooksul. peamised abisaajad on olnud Kreeka ja oleme ka väga tihedat koostööd teinud Kreekaga, meil on rahastamisplaan koostöö ametiasutustega, me arutame plaani kord kuus, järelevalve on väga tihe. ja Kreeka on saanud üle saja üheksakümne kuue miljoni alates aastast kaks tuhat neliteist erakorralist abi. see läks otse Kreeka ametivõimudele, eh, vastuvõtukesk-, oskuste loomiseks iseäranis ja selleks, et suurendada vastuvõtlikkus, vastuvõtusuutlikkust, äh, paku-, pakkuda tervishoidu ju teenust ja kaheksakümmend miljonit äh, UNHCR-iga koostöös selleks, et tuua veel täiendavaid vastuvõtukeskusi Kreekas alates aastast kaks tuhat kuusteist. Itaalia, Bulgaaria olid teised riigid, kes sellist abi said sa-, üle saja üheksakümne miljoni ja samuti sada seitsekümmend viis miljonit äh, toetust täna Bulgaariale. siin on ka tõlkekulud, õigusabi, haavatavate gruppide kindlaksmääramine, abi inimestele majutuseks, sotsiaaltoetused, meetmed, mis on vajalikud tagasipöördumise operatsioonideks. siia võib ka varustuse ostmine või transpordikulud või infrastruktuuri vajadused kuuluda. see on Euroopa Liidu vahendite tööriistakast, seda oli meil tõesti vaja kriisi ajal ja sellest oli ka väga palju abi. tahaksime aga, et me ei kasutaks kogu aeg erakorralist abi, seda kasutatakse konkreetsetes olukordades tahame suunata liikmesriikide suutlikkust äh, struktuursemalt hakkama saada Euroopa Liidu vahenditega, kasutades konkreetseid programme ja, ja liikmesriikide programme jagatud halduse kontekstis. ja muidugi on ka ametid, mis meid toetavad. mõnedest räägime veel ka hiljem ja needki on loomulikult osa meie rahastamissüsteemist kokkuvõttes AMIF-i ja ISF-iga ja seotud komisjoni instrumentidega, mis on seotud välissuhetega, ka integratsiooni vallas, meil on kokkuvõttes tööriistakast, kus meil on palju erinevaid võimalusi, kuid üksi me sellega hakkama ei saa. selge on, et ka liikmesriigid ja majapi-, pidamised peavad oma panuse andma. viimase kahe-kolme aasta jooksul oleme rääkinud vajadustest kriisiolukorras, kus nägime, et eelarve oli paindlik ja võimaldas toetust. nüüd saame mõelda sellele, mida oleme õppinud ja rakendada seda järgmises finantsraamistikus. Euh, suur tänu nende selgituste eest. proua Minder, oleme nüüd targemaks saanud, olles ära kuulnud äh, sõnavõtud ja alustame esimest paneeldiskussiooni, juhatan seda koos kolleeg Claude Moraesiga. esimese paneeli teemaks oli raha eraldamisest rakendamiseni, eesmärkide ja ellurakendamise hindamine Amifi osas. paneel räägib esimese, eelarvetsükli esimesest faasist, võimaldab jälgida finantsvoogusid rände ja varjupaiga valdkonnas hetkel, mil poliitilised eesmärgid on paigas ja jälgida, kuidas eelarvevahendeid suunatakse, kuidas neid rakendatakse koha peal. kuulame ära mitme partneri ko-, sõnavõtud ja nende sõnadega annangi sõnajärje üle Claude Morage'ile. Thank you very much, Sean, and we have a suur tänu. meil on siin suurepärased esinejad. esimene on Georgas Kaminis, kes on Ateena linnapea. tere tulemast, ühtlasi on ta ka sisserändajate ja pagulaste kaasamispartnerlusi esindaja. teine külaline on Fabrice Leggeri, Frontexi tegevdirektor, siis on Jean-Pierre Chemri kes on EASO, EASO esindaja, kommunikatsioonijuht Josephine Liibel, kes esindab Euroopa Pagulaste Nõukogu ning äh, Lilian Zurdi Oxfordi ülikoolist. me oleme jälle ajakavas, me oleme aja, ajakavast hästi kinni pidanud, ma tean, et äh, liikmetel on ka küsimusi selleks me ka tänase ürituse korraldasime. nii et palun maksimaalselt kaheksa minutit kõigile kõneaega, sest ma tean, et küsimusi on ka tulemas. nii et esimesena annan sõna esimesele sõnavõtjale. tere tulemast, härra Kaminis, Ateena linnapea, teil on sõna. aitäh, esimees lugupeetud rahvasaadikud, lugupeetud komisjonide esimehed, suur tänu teile kutse eest sellele ühisele kuulamisele. aitäh, et te olete mulle andnud võimaluse paari sõnaga kommenteerida väga tõsist teemat. kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist sajad tuhanded pagulased liikusid läbi Kreeka ja me sattusime väga raskesse olukorda. me pidime kiiresti reageerima, koostama tegevuskava ja leidma vahendid ning nüüd kaks ja pool aastat hiljem saan ja võin öelda, et Ateena Ateenal ei oleks õnnestunud seda kriisi lahendada nii hästi ilma partnerite ja Euroopa Liidu vahenditeta meil oli erinevaid programme ja mis puudutab rännet, siis Ateena linnal on nüüd kakskümmend miljonit eurot, mida on kasutatud selle probleemi lahendamiseks. me oleme üritanud pagulastele tagada häid tingimusi, anda neile informatsiooni, meil on olnud kaasatud üle seitsmekümne viie vabaühenduse ja organisatsiooni selle probleemi lahendamisse, me üritame neid inimesi Ähm, integreerida ühiskonda, seda ilma riigi toetuseta. kriisi alguses üritasime leida vahendeid siis ükskõik kust ja Ateena oli siis esimene Kreeka linn, mis sai ka siis humanitaarabi programmist ÜRO-lt siis vahendeid, samamoodi ka OECD-lt ning hiljem hakati vahendeid jagama siis kogu riigile ning need vahendid olid väga tähtsad kriisi lahendamiseks ja selle programmi raames õnnestus meil üles kolmesaja, üle kolmesajas korteris majutada üle nelja tuhande inimese Ateena linnas. meil oli ka probleeme, seadustega polnud ette nähtud, kuidas seda kõike teha ja ka kohalikel omavalitsustel ei olnud taristut eh, nende inimeste, nendele inimestele peavarju pakkumiseks samamoodi lõime me keskusi, seda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega, me olime kaasatud ka Urban Innovative Action programmi, samamoodi alustasime ka pilootprojektidega, saime kokku üle viie miljoni euro nende programmide elluviimiseks, kuhu, eh, kus me siis pidime tegelema ka sotsiaalse lõimimisega. tegemist oli siis programmiga, mis oli suunatud eranditult linnade abistamisele. ma tahaksin täpsemalt rääkida kahest programmist, mida me haldasime. miks ma seda teen? minu arvates need näited näitavad väga hästi, mida linnades on võimalik teha lõimimiseks meil oli äh, koordineerimiskeskus, kuhu oli siis kaasatud seitsekümmend viis vabaühendust ja samamoodi jälgisime ka täpselt pagulaste voogusid, kogusime infot ja nii pagulaste kui ka nende integratsiooni kohta. tegemist oli suurepäraste ettepanekutega meil õnnestus äh, erinevad programmid käima lükata, kuid vastutavas ministeeriumis oli väga suuri bürokraatilisi tõkkeid ja meil ei olnud võimalik nende programmide jätkamiseks vajalikke tingimusi tagada. samal ajal aga erinevad sihtasutused toetasid äh, programmi jätkamist ja seega on nüüd tegemist kahe kõige Äh, edukama programmiga, aga te kujutate endale ette, et erasihtasutustest lihtsalt mingil hetkel vahendid saavad otsa. räägingi siis natukene seda, mis me oleme teinud ja mida kujutab endast äh, sisserändajate ja pagulaste integreeri-, integreerimise partnerlus. tegemist on suurepärase algatusega, mis lubab meil tõhusalt töötada. see, mida ma teile täna esitlen, on suurepärase töö tulemus sellesama partnerlusvõrgustiku kaudu ja mida on ka siis Euroopa Liit viimase kahe aasta jooksul toetanud. väga tähtis on mõelda kõigile, kes on sellesse töösse kaasatud. mõtlen siin ka mitmeaastase finantsraamistiku peale, nii praeguse kui ka järgmise programmiperioodi peale väga tähtis on siin rääkida just soovitustest, mis me täna teeme. meil tuleb üheskoos need soovitused välja töötada ja soovituste üle tuleb rääkida kõikidel erinevatel tasanditel. mis on kõige suuremad probleemid? me näeme, et äh, vahendite eraldamise kava äh, kokkupanek on äh, piirkondade ja riiklike valitsustega. linnadel ei ole võimalik mitte midagi kaasa rääkida ja näiteks teatud programmide puhul kohalikud omavalitsused ei ole isegi mitte äh, abistamiskõlbulikud partnerid väga tähtis on programme ümber kujundada nii, et ka kohalikud omavalitsused saaks kaasata. väga tähtis on tagada tõhusam koostöö valitsuste, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel, selleks et neil oleks võimalik üksteise tööd täiendada, ära kasutada AMIF-i ja ISF-i fondi vahendeid. see oleks väga hea, see muudaks meie töö tõhusamaks ja me saaksime läbipaistvamalt vahendeid äh, hallata nüüd planeerimisraskused. see, et informatsiooni oli vähe ja et meil oli väga raske saada vahendeid. linnadel on Euroopa vahendite kasutamisel vaja paindlikkust ja see tuli pagulaskriisis kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal väga hästi välja me oleme seda varem näinud ka suurte katastroofide, looduskatastroofide puhul ähm meil on ka Polise raport, kus räägitakse teatud tingimustest, on väga tähtis tagada juurdepääs äh, vahenditele, näiteks Amifi puhul. ja väga tähtis on, et linnad saaksid kasutada neid vahendeid, mida riigid ei suuda ära kasutada. oma raportis on tehtud ka selge soovitus, et tuleb teatud pilootprojektid kokku äh, koguda ja neid analüüsida. väga tähtis on teha koostööd ka kodanikuühiskonnaga. Euroopa Liit peab arvestama nende uute arengutega ja leidma uusi rahastamisvahendeid. raportis on tehtud ka ettepanek äh, erinevate vahendite äh, kokkupanekuks, äh, selleks, et neid saaksid kasutada VKE-d ja et meil oleks võimalik need siduda siis ka Euroopa Liidu äh, investeerimispanga äh, laenudega. meil on vaja ka tehnilisi toetusprogramme selleks, et ka väiksemad linnad saaksid kasutada neid vahendeid, isegi kui neil ei ole võib-olla ekspertteadmisi Euroopa Liidu vahendite kasutamisel. sama kehtib ka vabaühenduste kohta. selle väga tähtsa uuringu järeldus on järgmine. meil ei ole mitte vaja rohkem raha vaid meil on vaja neid vahendeid äh, tõhusamalt kasutada. Äh, linnapiirkondade tegevuskava peaks nüüd olema uueks mõõtmeks ka Euroopa Liidu ühtekuuluvuse tagamisel. taga, kaasada tuleks nii väikesed linnad kui ka pealinnad, sest nad mõlemad on näidanud, et neil on võimalus tegeleda nende suurte probleemidega ja nendega hakkama saada. teha seda vastutustundlikult ja tõhusalt. väga tähtis on seda sõnumit edastada kogu Euroopas. mõtlesin näiteks äh, president Macron ettepaneku peale, et meil tuleks luua Euroopa programm kohalike omavalitsuste rahastamiseks, äh, juhul kui nad võtavad vastu pagulasi on väga tähtis seda kõike siis ka rääkida sellest, milline on olukord protsendimääradega. me näeme, et rändevood ainult suurenevad ja meil on ka teisene ränne. me näeme, et linnad on väga suure surve all, meil on vaja Euroopa poliitikat äh, esmasaabujate vastuvõtmiseks ning integreerimiseks. aitäh! suur tänu! Ateena linnapeale, aitäh, et te ka kõneajast kinni pidasite, sellest on väga palju kasu, sest ma ei taha, et saadikud peaksid lahkuma enne, kui need suurepärased kõned lõpevad, nii et aitäh, et kõneajast kinni pidasite. järgmisena saab sõna Fabrice Legeri Frontexist, palun. suur aitäh, lugupeetud libekomisjoni esimees eelarvekomisjoni esimees. Oh, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametil on suur au osaleda sellel koosolekul. mina täna kavatsen keskenduda just nendele kulutustele, mis puudutavad piirivalvet. teata ainult rändeküsimusele kõigepealt sooviksin rääkida natukene Frontexi eelarvest ning arengutest. alates sellest, mil me saime uue mandaadi Euroopa kaks tuhat kaheksateist kolmsada kakskümmend miljonit ja kaks tuhat üheksateist kolmsada kolmkümmend kolm miljonit eurot. siin on muidugi erinevaid kollektiivtegevuseks. meie vahenditest kasusaajad suures osas on liikmesriikide vastavad ametid, mis aitavad läbi viia samuti me näeme, et kulutused varustusele on suurenenud, seda sellepärast, et meie praegused lepingud ja mille eesmärgiks on rentida või osta tehnilisi vahendeid, rentimine, sõidukite rentimine, need kulud ulatuvad neljakümne viie miljonini, meil on selles väärtuses lepinguid ja kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks kaheksakümmend kaheksa miljonit eurot. ebaseadus- siin on eh, heaks kiidetud viiekümne miljoni eurone eelarve. samuti tuleb silmas pidada, et ametit rahastatakse erinevatest allikatest. Euroopa Liidu eelarve muidugi mõista. kõigil peale Ühendkuningriigi ning Iirimaa, eh, kes ei ole Schengenis, kuid samuti rahastavad meid riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid Schengeniga liitunud riigid, Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein. ja lihtsalt lisaks sellele tulevad lisapanused tele- või tehnilise toetuse programmid idapartnerlus, muuhulgas ka Lääne-Balkani riikidega läbiviidavad äh, operatsioonid ja Aafrika nüüd, et toetada meie Aafrika Frontexi äh, Äh, kogukonda ning äh, tingimuse juurde. kui me peame hindama oma kulutuste tõhusust ja selleks, et äh, välja selgitada, mis me oleme õppinud tuleviku jaoks, tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele olulisele aspektile mis takistavad meil tihti äh, suuremat väärtust raha eest saada. esiteks piiride kontroll versus sisejulgeolek. Euroopa Liidu rahastamine, mis on mõeldud piiride juhtimiseks, muuhulgas ka meie ameti äh, vahendid äh, peavad siis piirihaldus toime tulema rändehaldusega ning sisejulgeolekuga see puudutab muuhulgas ka võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu ning isegi terrorismi ennetamist. ehk siis teisisõnu, kui investeeritakse äh, ametisse ning äh, piirivalveüksustesse, siis sellega panustatakse samuti Schengeni vaba liikumise ala sisejulgeolek, sisejulgeolekusse. Äh, aga siin ei saa hinnata tõhusust ainult lähtudes sellest, kuivõrd toetatakse rände haldamist piiride kaitsmisel. Läheks isegi kaugemale, meremõõde. Frontex on ka rannikuvalveamet. meil on uusi missioone, teeme tihedat koostööd teiste Äh, ametitega Euroopa Mereohutusamet ning äh, Kalandusamet ning me koos peame välja töötama siis meie rannikuvalve sellega aitame kaasa rände haldamisele, julgeoleku küsimuste parandamisele lähe-, välispiiridel, kuid samuti ka teistele Euroopa Liidu poliitikatele. teiseks aspekti, aspektiks, mida tahaksin siin mainida, on amet versus liikmesriigid. me oleme finantsolidaarsuse instrumendi puhul nagu endine piiride fond ja nüüd ISF eh, eraldanud eh, ameti rahastamisest. see on mõistetav, et meil on kaks erinevat eh, instrumenti, millega toetatakse liikmesriikide pädevaid asutusi ja ametit siis ikkagi me mõistame, et need on omavahel seotud ning on olemas tugev sünergia liikmesriikide rahastamise ning ameti rahastamise vahel just piirivalve küsimustes. piiride äh, valve ning rannikuvalve äh, on ühine jagatud vastutus Euroopa Liidu vahel, mida esindab siin Frontex ja liikmesriikide vahel. esiteks läbi äh, äh, rannikuvalve määruse oleme me loonud äh, nägemuse Euroopa Liidu piiridest ja rannikuvalvest, mis tingivad ka meie koordineerimise, kuid lisaks sellele on ka muid sünergiaid, strateegiline analüüs ning samuti tõenäosushinnangud mis osa, kuuluvad osana meie uude mandaati. see käib Euroopa Liidu integreeritud piirivalvestrateegia alla ja see tähendab see, ja see kiidetakse sellel aastal heaks. see paneb paika prioriteedid Euroopa Liidu finantsse toetuseks liikmesriikidele. seega siis ma eeldan, et siin on meil olemas vahend, mis võimaldab meil strateegiliselt oma operatiivprioriteedid kooskõlastada ka finantseerimise seisukohalt. samuti tuleb silmas pidada arenguprogramme läbi meie oma toetuste ning Euroopa saab, liikmesriigid saavad seda teha läbi Solidaarsusfondi. ehk siis me töötame välja suutlikkust eh, selleks, et hallata ja juhtida ühte ja sama välispiiri. sisejulgeolekufond peaks samuti aitama tagada teatud äh, raskevarustuse kättesaamise Frontexi operatsioonide jaoks, nagu sõidukid, helikopterid ja nii edasi, ka merealused. mõned järeldused tuleviku jaoks. ma soovitaksin, lähtudes Frontexi kogemustest, seda, et me lähtuksime tegevusepõhisest eelarvestamisest. see aitab paremini mõista, kuidas, äh, mida teevad mitmeeesmärgilised fondid, me ei saa tehniliselt välja selgida, selgitada finantskasutust ning eelarvelisust, vabandust, me saame selle põhjal va-, vaadata, kuidas on finantsiliselt neid vahendeid kasutatud, kuid saame samuti toetada äh, Äh, liikmesriikide ameteid äh, ja minna kaugemale sellest, mis eelarveridades on ette nähtud. me oleme siiamaani äh, kannatanud valitsustevahelise mudeli all, Frontexilt on vahendid ära suunatud ning selle, sellepärast, et meie vahendid on tihtilugu liikmesriikide omad ning me oleme tihti pidanud keerukaid läbirääkimisi maha pidama. Euroopa piiride fond, eh, mis praeguseks on siis sisejulgeoleku fondiks saanud, peab tagama piisava eh, varustusega ja Frontexi operatsioonide jaoks, see tähendab seda, et me peame kaugemale minema ning tagama. palun võtke kokku jah, me peame tagama, et meil oleks oma suutlikkus äh, varustuse ning personali osas, mida kasutatakse Euroopa Liidu välispiiride kaitsmisel. selline oma suutlikkus peaks saama peamiseks suutlikkuseks meie operatiivses tegevuses ning liikmesriikide panus oleks lihtsalt täiendav ja päris lõpetuseks minu soovitused tuleviku jaoks oleksid järgmised, et tulevane liikmesriikide solidaarsusinstrument IBM fond uues mitmeaastases finantsraamistikus peaks täitma kõige suuremad äh, struktuurilised lüngad liikmesriikide piirihaldes ning peaks keskenduma moderniseerimise innovatsioonile, seda oleks vaja meil pikaajalises perspektiivis. Frontex toetused millega viiakse läbi suurem osa äh, tegevusest välispiiridel, eriti just kriisiolukorras ning erakorralistes tingimustes, see peaks tagama kiire operatiivse ähm, reageerimise. Neid kahte instrumenti tuleks koordineerida omavahel, seda eriti, kui töötatakse välja uusi finants, äh, programmeeritakse uusi finantsinstrumente ning tuleks arvestada meie mitmeaastase programmiga, mille kiidab heaks juhatus, aitäh! Eh, tänan väga, järgmisena saab sõna Jean-Pierre Schembri EASO-st. kaheksa minutit maksimaalselt, ma tõesti avaldan pisut survet, sest nagu näete, liikmed hakkavad välja hiilima, seepärast tahaksin, et jälle neile jääks aega küsimusteks, maksimaalselt kaheksa minutit. ja proua Kudritska juhatab koosolekut edasi. suur tänu, tänan koosoleku juhatajaid äh, kutse eest, au täna siin viibida. aasta kaks tuhat viisteist kriis on äh, EASO-d sundima suurendama operatsioone, sadu eksperte, tõlki oleme kasutanud. lisaks on meie väljakutse meie jaoks kõigepealt äh, pidime tunnistama, et meil ei olnud varem olnud mingisugust operatiivtegevust, meil ei olnud mingisugust kogemust. meil puudus ka halduslik selgroog, mida oli vaja selliste operatsioonide läbiviimiseks. lisaks oleks liikmesriigid saanud näiteks Amifi kaudu, kuid liikmesriikide madala kasutussuutlikkuse tõttu pidime sekkuma. lisaks oli tähtis roll, me vajasime täiendavaid vahendeid juba aastal kaks tuhat viisteist, saimegi juba esimesed eelarvemuudatused ja aastal kaks tuhat kuus peamiselt Itaaliasse ja Kreekasse kasutasime selleks, et töötajaid, tõlke palgatada uue Türgi kokkuleppe läbi, oli vaja täiendavaid vahendeid rakendamiseks. ja siin jällegi meie eelarve kasvas äh, mitte vähem kui neli korda, härra esimees, selleks, et vastata poliitilistele vajadustele ja meie ka poliitilistele kohustustele Euroopa Liidu panus Euroopa EASO eelarvesse on kasvanud kuus korda, aasta kakskümmend kaks miljonit eurot. nii et me näeme, muutus on olnud suur. arvestada tuleb ka konteksti, laual on meil Euroopa Liidu Varjupaigaameti ees, ettepanek, selle, sellega kaasnevad meie jaoks uued ülesanded ja jällegi täiendav rahandu-, rahastuse vajadus. ja meil on vajadus pideva toetuse järele liikmesriikidelt selleks, et varjupaiga teemadega ja vajadustega tegeleda. see jääb nii ka tulevikus ja selles kontekstis mainiksin, mida oleme oma kogemustest õppinud. esiteks suutlikkus kiiresti vahendeid äh, käivitada Euroopa Liidu ameti jaoks, äh, see on teema, mida kindlasti tuleb äh, lahendada. samuti saime teada, et meie operatiivkulutused on ainult osaliselt ettenähtavad, väga raske on ette öelda, nii et põhimõtteliselt ei saagi meil olla lahendust, mis sobib kõigile ja see oleks ka minu tänane peamine sõnum. AMIF-i rahastamisest rääkides ja komisjoni institutsioonide toetus tehniliste oskuste osas oleks neile suureks kasuks. mis puudutab ametitepoolset vahendite kasutamist, minu kogemus on see, et ma saan muidugi rääkida ainult meie omast, vahendite kasutamist tuleks kavandada, et ma kindlasti ei äh, jäta mainimata elevanti ruumis, on valdkondi, mida minu vald, mida minu amet saab tõhustada, nagu näiteks äh, finantsjuhtimine ja hanked ja viitan siin kontrollikoja raport, täitmisele heakskiidu andmise raportile vastab see samuti, see puudutas aastat kaks tuhat kuusteist. Euro, EASO kindlasti võtab vajalikud meetmed me mõistame Euroopa Parlamendi otsust, samuti ootame Olafi uurimiste tulemuse ära. kolm põhilist järeldust minu poolt, esiteks kriis tuli meile kõigile üllatusena, kaasa arvatud EASO-le. tol ajal polnud neil piisavalt kogemust, üritasime reageerida nii hästi, kui suutsime ja ma arvan, et me ka tõesti andsime lisandväärtust Kreekale ja Itaaliale iseäranis maja korda seada ja me ootame, et ka edaspidi antaks eesliini riikidele abi. suur tänu ja nüüd annan sõna järgmisele panelistile, Josephine, sisserändajate esindusühingud, teil on sõna suur tänu, suur tänu kutse eest, räägin EKRE nimel, tegemist on pagulaste ja Euroopa Nõukogu, me ühendame üheksakümmend viit vabaühendust, kaitseme pagulaste, varjupaiga taotlejate ja ümber asustatud inimeste õigusti. uurimuse jaanuaris kaks tuhat kaheksateist, käesoleva aasta alguses niisiis ja ühtlasi räägiksin teile ka EKRE liikmetest, kes äh, toetust on saanud. väike, mis on seotud äh, meiega, selle, see oleks siis varjupaiga prioriteet, siis integratsiooni prioriteet, siis äh, tagasipöördumisstrateegiad, siis tagasipöördumisprioriteet ja solidaarsus ja vastutuse jagamine liikmesriikide vahel. mina räägiksin juba on siin ka mainitud, on esialgsed eraldised siseriiklikele programmidele kaks tuhat kaksteist, see tähendab, et suurimad eraldised läksid Ühendkuningriigile, Itaaliale, Prantsusmaale, Kreekale, Hispaaniale ja nüüd me teame tagantjärele täiendavate vahendite jagamisel, nüüd järgmisel slaidil näeme rahastamise ähm, on AMIF-ist äh, saadud, näiteks Ungari, Itaalia, Bulgaaria puhul erakorraline abi oli suurem kui AMIF-i põhitaks hiljutisemad Eurostati andmed selle kohta, mis puutuvad kolmandate riikide kodanike varjupaiga taotlusi äh, SKT programmides liikmesriigid peavad suunama kakskümmend protsenti rahastamisest varjupaigale ja kakskümmend protsenti integratsiooni, integratsiooni prioriteedile riik äh, kulutab palju tagasipöördumisele. integratsiooni roll on samuti tähtis ja varjupaik, aga probleemiks eraldiste ja rakendamise vahel me tahaksime soovitada, et AMIF-is oleks vähemalt viiskondi puhul. nüüd eraldistelt kulutustele Äh, pildi, kuidas Amifit on rakendatud. oleme, äh, juba komisjon seletas ka, mis, miks tekib septembrist kaks tuhat seitseteist pärinevatel andmetel. ja me, seda ka eeldab ehk siis iga-aastane ajakohastamine siseriiklike programmide osas, äh, tegevused, kasusaajad info avalikkuse osas kätte saada võimalik, siis oma uuringus äh, koostasime küsitluse, mille levitas UNHCR-st, kuid üks, mis siit välja joonistub, on täienduvuse lisaväärtus kõikide vahendite asemel, seda tuleks ka mõelda tulevikus, mis on peamine ja mis on täiendav tegevus suur tänu teile selle põhjaliku ülevaate eest ja nüüd ma annaksin sõna järgmisele eksperdile, kelleks on Lilian Sourdi Odüssiuse võrgustikust. Teil on sõna, palun. aitäh, aitäh teie kutse eest ja ma saan aru, et olen viimane kõneleja, nii et üritan teha lühidalt ja tuua välja kõige tähtsama. on üks üldine sõnum reformimiseks, siis tõesti tuleb loobuda ähm, hädaolukorra lähenema, on toetanud ka see institutsioon siin, kui märtsikuus võeti vastu resolutsioon uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta. nii Euroopa Komisjon M MFF-i ettepanekus kui ka omavahendite kõrgetasemeline töörühm ütles, et rände haldamine varjupaiga tähendab seda, et kõik liikmesriigid võidavad li erinevate liikmesriikide tegevusest, kas siis äh, valvates piiri või ähm, äh, viies ellu varjupaigasüsteemi, võttes vastu taotlusi, registreerides pagulasi äh,, siiamaani äh, sõltusid pigem keskselt eraldatud vahenditest äh, siis, kui kriis tegime üles ehitatud nii, et selles poleks probleeme. kui vaadata nüüd neid projekte, mis äh, AMIHi ja ISF-i e kaudu loodi aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist tuli välja, et Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa tasandil vaja suuremat äh, toetust äh, rände ja varjupaiga poliitika väljatöötamiseks ja seda arvamust toetavad ka mõned liikmesriigid Äh, on vaja pikaajalist lahendust, mitte kriisiolukorra, et toetus on suurenenud äh, Euroopa Liidu ametitele, aga see on seotud ka kriisiabiga, eriabiga ja tegelikult äh, neid ümberpaigutusi nimetatakse ikka veel kriisiabiks, kuigi nii Itaalias kui ka Kreekas on need amet-, siin on ka muid kanaleid nagu tsiviilkaitsemeede, mis sisse viidi, aga sellel on ka omad piirid. tegemist ei ole lisaeelarvereaga, siin on võimalik mittefinantsvahendeid kasutada, nagu näiteks varustust ja jällegi tegemist ei ole lisaeelarvereaga, siin on võimalik mittefinantsvahendeid kasutada, nagu näiteks varustust ja jällegi siin liikmesriigid saavad vabatahtlikult panustada, mis tähendab seda, et äh, ei ole vastatud vajadustele. ja nagu me juba taarabi andmise kava võeti vastu ja seda sellepärast, et äh, kohale jõudis väga suur äh, pagulasvoog, eriti just Kreekale. tegemist on kolmeaastase kavaga, mis lõpeb siis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. aprillikuus kaks tuhat kaheksateist oli antud kuussada, siis tagati äh, põhivajadusi, äh, nagu näiteks äh, peavari ja toiduabi. siin on tehtud ka koostööd rahvusvahel, seda mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka piirkondlikul tasandil. tuleks õppida teistest programmidest, nagu näiteks tõukefondidest ja seda mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka piirkondlikul tasandil. tuleks õppida teistest äh, programmidest, nagu näiteks tõukefondidest. samamoodi tuleks koormust jagada, tuleks lihtsustada administratiivset koormust äh, fondide haldamisel liikmesriigid peavad välja töötama haldamissüsteemid, nad nõuavad nii inim- kui ka finantsressurssi selleks, et need programmid käima lükata. ja seega oleks, äh, seega tähendab see seda, et Euroopa Liidu vahendite kasutamine maksab raha. me peaksime erinevaid eelarveridasid omavahel kokku viima, nii nagu ka komisjon on selle välja pakkunud ja see on samm õiges suunas muidugi selle kohandamise puhul peaksime me siiski üritama teha võimalikult suure edusamme peale selle finantseraldused Euroopa ametitele. Frontexi äh, tegevdirektor mainis seda, see on ka väga tähtis ja samamoodi tuleb rahastada erinevaid meetmeid, nagu näiteks äh, tõukefondide programme. jällegi siin on vaja ära kasutada erinevatest poliitikavaldkondade kokkupanemisest tulenevaid sünergiaefekte. see, et me sõltume siin praegusel hetkel erakorralistest vahenditest nagu erakorralise abikavast, ei ole hea ja meil on vaja leida alalised lahendused, nagu näiteks sellised lahendused, mis on meil ette nähtud ühtekuuluvuspoliitikaga. suur aitäh, suur aitäh meie viiele sõnavõtjale ja aitäh, et Te jagasite meiega oma kogemusi ja seda, mis te olete näinud tööd tehes ja kuidas te kasutate neid vahendeid, mis me siin Euroopa Parlamendis heaks kiidame. nüüd anname poolt öeldu juurde. Te rääkisite, ma ise äh, külastasin Itaalia kolleegi Vjutiga koha peal Äh, It Itaaliat ning kohtusin kohalike äh, alustes tuleks paremini kaasata kohalikud omavalitsused poliitikasse, mida Euroopa läbi viib. Dublini äh, määrustest kinnipidamine on üks asi, aga meile jäi koha peal mulje, et need seda majandust, mis on tekkinud äh, selle tegevuse pealt äh, tulusaajate seas. mida arvate teie, kas te arvate, kas äh, Euroopa Liit on tegelikult nähtav välispiiridel? härra Leitseri. meie üritame muuta Euroopa Liitu märgatavaks ehk siis äh, Frontexi operatsioonides olevad samuti vesti, seega meil on olemas äh, tõesti vahendid selleks, et ennast nähtavaks, märgatavaks muuta. meie laevad, mis on kõige kallim tehniline varustus, mis meil on, siin on teatud äh, tehnilisi raskusi, võib-olla ka juriidilisi, aga vahel pean survet avaldama liikmesriikidele Eh, selles küsimuses, kuid jah, osad liikmesriigid, kes osalevad, küsivad, millise lipu all nad peavad seilama ja nad on valmis Euroopa lipu all seilama. jah, sest et on oluline, et Euroopa oleks nähtav, kui ta midagi teeb. proua Šoidova, suur aitäh! jätkan tšehhi keeles, vabandage. Ähm, esmalt ma tahaksin tänada teid, Ateena linnapea, viibisin kolm nädalat tagasi ise Ateenas ja ka Lesbose saarel käisin. pean ütlema, et see töö, mis põgenikega on ära tehtud põgenikelaagrites on igati tähelepanuväärne, Euroopa Liidu poolt tehtav on nähtav, külastasime ka Frontexi keskust. mul on siinkohal küsimus just Frontexi esindajale, te mainisite, et oleks vaja rohkem personali Frontexi jaoks, ma tahaksingi küsida, kas Frontexi töötajad on ametnikud või politseinikud kas tegemist on inimestega, kes ise suudavad piire kaitsta, millise, milliste oskustega lisapersonali teil vaja läheks? ja lõpetuseks tahaksin välja tuua, et praegu tundub olevat äh, päris tugev äh, rändelaine Türgist saartele, kuid samuti Kreeka ja Türgi vahelisel piiril tundub, et need piirid ei ole piisavalt kaitstud praegu. rändajate hoog kasvab ja me ei ole suutelised neid kõiki vastu võtma. tahaksin küsida, kas me oleme vaadanud, kuidas paremini seda rannikut ja neid piire kaitsta. tahaksin teid tänada samuti tehtud töö eest, ma usun, et Euroopa Liidu poolt tehtav on nähtav neis piirkondades ma tahaksin tõesti äh, tunnustada tehtud. ma usun, et Kreeka valitsus peaks võib-olla rohkem ise aitama. suur aitäh, äh, proua Veržia. aitäh teile. kahju, et äh, Šveitsi esindaja on lahkunud Schengeni töörühma liikmena, ma oleksin hea meelega tahtnud talle ütelda suhtes, aga, ja oleksin tahtnud küsida, mis ta silmas pidas, aga teiseks tahtsin ütelda, et jah, meil on probleeme seoses Euroopa Liidu rahastamise nähtavusega. kui ma ei eksi, siis suur osa, kui mitte kõik, siis suunatakse liikmesriikidesse ja liikmesriigid jagavad selle ümber enam-vähem nii, nagu soovivad ilma et nad ilmtingimata tooksid välja, et tegemist on Euroopa vahenditega. ma olen ise Galees korduvalt käinud ja kohtunud ka Pas-de-Calais prefektiga ning tema ütles meile muuhulgas libe missioonile, et küsis meilt, miks Euroopa Liit ei aita Prantsusmaad Galees, me seda, aga ma usun, et siin võib tekkida eraldamistega probleemi. härra Legeri Frontexist võib-olla võiks seda selgitada. praegu me vaatame läbi komisjoni eraldisi või kava nendeks ning siin on ette nähtud suur kasv selles eelarvelias järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mida teil läks vaja või on see selline kena arv, mis kuskil mujal välja mõeldi. ja kuidas te plaanite tagada ka kriisile, aga nüüd, kui uus kriis peaks tekkima, siis võib-olla on inimesed vales kohas ja me ei tea, kas on neid võimalik liigutada, võib-olla nad lihtsalt istuvad, suitsetavad, mida iganes neid suitsetaks või joovad, mida iganes nad ei joo seal parajasti, aga ei tee mitte midagi kasulikku, sellepärast et võib-olla meil ei ole paindlikkust, et neid liigutada sinna. Thank you, thank you very much. suur aitäh, härra Howard ja ka minul on küsimusi. üks vastavalt uuringule õiged andmed eh, ei ole kättesaadavad Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta ning ma tahaksin küsida, miks ei ole komisjon paika sisse viinud eh, aruandlusmehhanismi, mis võimaldaks äh, kaasõigusloojal teha informeeritud otsuseid eelarve küsimustes vastutavana institutsioonina. komisjonile on seejärel Egeerile Frontexist. kas te tahaksite vastata nüüd, palun? From the commission. Yes, please. <laughs> Dankeschön, dann fange ich an. Äh, zu den Antworten von... jah, aitäh siis ma hakkan kohe vastama, vastan proua Kressle küsimusele. kõigepealt see võimalus, et ka linnad saaksid Euroopa fondidest vahendeid taotleda. see on Amifi puhul võimalik, aga seda siis riiklike ametivõimude kaudu. on riike, kus riiklikud vastutavad organid, mis siis Amifi vahendeid riiklikult haldavad, teevad koostööd linnadega ja neile vahendeid eraldavad. teised seda teevad aga vähem või üldse mitte. ja nüüd tõesti järgmise programmiperioodi ajal me soovime arvestada sellega, sest me oleme aru saanud, et tegemist on probleemiga. see tegelikult on seotud ka sellega, kes äh, vahendite kasutamist kontrollib ja kuna meil on piiratud vahendid, siis me ei saa muidugi kõike eraldi auditeerida. mis puudutab UNHCR-i tööd, siis nad on jah seal kohal ka saartel esindatud, ma ei saa kõiki üksikasju nimetada iga lepingu kohta, aga UNHCR on öelnud, et nad aitavad äh, vastuvõtuvõimekust suurendada ja parandada ja kõige suurem leping äh, ei ole meil mitte saartega, vaid äh, Kreeka maismaa osaga, kus on tõesti väga palju vaja pagulaskeskustesse abi käsi selleks, et vastu võtta siis neid pagulasi, kes jõuavad maismaale. vahendite jagamine meede pandi paika kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eh, seadusloomeliselt siis eh, kuidas me nüüd arvutame neid varjupaigataotluse eh, tegijaid ja neid numbreid siis, keda on vaja integreerida ja keda on vaja tagasi saata. tegelikult probleemiks on periood me räägime alati statistilistest numbritest aastatel kaks tuhat kümme ja üksteist ja need on vananenud. me õppisime nüüd äh, sellest perioodist järgmise perioodi jaoks nii palju, et see periood, millest siis ümberpaigutamisnumbreid äh, Äh, leitakse, et seda tuleb kohandada ja et selline tehniline kohandamine peab kogu aeg toimuma. Ähm, nüüd, millal me lõpetame erakorralise abikava kasutamise, nojah, meie jaoks erakorraline abikava ei ole alaline meede, aga teiselt poolt tuleb öelda, et teatud programmid, eriti just Kreeka programm, on väga selgelt äh, välja töötatud ja kõik vahendid on selle kaudu ära jagatud, nii et erakorraline abikava ei ole mitte ainult äh, äh, hädaabikava, vaid lisavahend hoolitsemaks sellest, et need uued ülesanded, mis teatud liikmesriikidele lisanduvad, oleksid siis ka rahastatud aga üleüldiselt on meie eesmärk, nagu ma juba eelnevalt ütlesime, et me pakume just põhiliselt struktuurilist toetust ja see on meie jaoks ka kõige tähtsam. ja nüüd küsimus läbipaistvuse kohta. jah, see on ilmselgelt midagi, mida me peame parandama. väga lihtne ei ole liikmesriikide informatsiooni kaasajastada, aga igal aastal komisjon võtab vastu otsuse, mis on läbipaistev just siis selles osas, et kui palju liikmesriigid maksavad pärast seda, kui nad kogu oma raamatupidamise iga eelarveaasta kohta on meile edastanud. ja see otsus võetakse igal aastal vastu mai lõpus, juuni alguses ja seal on siis kõik numbrid äh, kirjas kõikide väljamaksete kohta. tegemist on tõesti nii-öelda äh, matemaatika ülesandega, mida siis tuleb teha, see on võimalik, aga raske. ja nemad saavad siis kontrolli läbi viia välispiiridel. lisapersonal, mis me sellega teeme? rohkem personali on ärimudel ja see, et me kasutame liikmesriikide piirivalvureid on tegelikult äh, ületanud liikmesriikide suutlikku, siis ma mäletan, et keskmiselt suutsime koha peal kasutada kolmesadat viitekümmet äh, töötajat. nüüd seda selgitasid ka teised äh, siin viibijad paneelist. me peame silmas pidama ka kiireloomulisi olukordi, mis peaks Frontexi alla, juhtimise alla minema ning äh, osaliselt ka tegelikult piirid äh, äh, purjutavad, siis võin teile kõigile kinnitada, et ma tean neljast juhtumist, kus meie töötajad olid tõesti joobed, nii et sel viisil saame ka probleeme koha peal lahendada, kui aga tegemist on tuhande viiesaja inimesega, siis tõesti kõiki me ei tunne, aga meil on ohus sellest kõrvalekaldumist, aitäh. jaa, vielen dank. genau, bitte schön suur tänu ja sõnavõtu eest, mis tõesti oli väga huvipakkuv. ja nüüd jätkame teise paneeliga. aitäh, läheme nüüd teise osa juurde, räägime nüüd rohkem vahendite kasutamisest ja mul on väga hea meel, et meil on siin ka kontrollikoja esindaja, kes koostas aruande vahendite kasutamise kohta. mul on väga hea meel, et ta nüüd hakkab kommenteerima seda küsimust, nii et palun, teil on sõna, proua Lamarck. Merci, madame la presidente. tänan, proua esinaine. Euroopa Liit rändekriisi olukorras pidi hakkama saama kriisiolukorraga ja enneolematult tõsiste probleemidega. Euroopa Liit tegi seda suurendades e-, rahalisi vahendeid erinevates äh, valdkondades, erinevatele ametitele, luues uusi rahastamisinstrumente läbi konkreetsete algatuste nagu hotspotid, ajutise vastuvõtu keskused ja kaasates partnereid Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. ja arvestades väljakutse olulisust, rände ja varjupaiga teemast sai prioriteetne teema ja alates aastast kaks tuhat kuusteist oleme alustanud kümme projekti seal nende varjupaiga rändeteemadel ja, ja ka veel täiendavatel teemadel nagu välismõõde näiteks. aastal kaks tuhat kuusteist esimest ja eelmisel aastal esimest korda kaasasime MFF kolme esimesed korda teema julgeolek sisejulgeolek, mitu eriraportit aastal kaks tuhat seitseteist, hotspotid Itaalias ja Kreekas, mitu eriraportit, kolm eriraportit on meil veel teostamisel, üks puudutab Türgi rahastut ja Aafrika toetamist, need saavad valmis aastal kaks tuhat kaheksateist ning komisjoni ning libekomisjoni soovil ko koostame ka raportit IT-süsteemide kohta, mida saab piirikontrollil kasutada, see avaldatakse aprillis kaks tuhat üheksateist. homme avaldame infodokumendi, mis puudutab sisserändajate integreerimist, siin uuritakse just Amifi kasutamist ja igal aastal koostame ametite kohta raporteid. ja mida me siis oleme järeldanud oma erinevates raportites, eriraport Äh, ajutiste vastuvõtukeskust kohta täheldasime positiivset mõju Itaalias ja Kreekas, vaatamata äh, mõningale aeglusele ja puudujääkidele, eriti just saatjate alaealiste osas. ajutise vastuvõtukeskused on paremini aidanud hallata rändevooge nendes riikides, nad on olnud eesliinil ja see on võimaldanud vastuvõtusuutlikkust tõsta, täiustada registreerimismenetlusi, tõhustada abi andmise koordineerimist, kuid vahendite kasv on endiselt oluline nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. kontrollikoda soovitas Kreekal tõsta vastuvõtusuutlikkust, parandada majutusinfrastruktuuri, lühendada tao-, varjupaigataotluste tähtaegu koos EASO abiga, parandada sisserändajate teavitamist, Itaaliale soovitasime äh, suurendada keskuste arvu, parandada saatjate alaealiste vastuvõttu, äh, liikmesriikidelt paluda rohkem eksperte saata ja teha järeldused kogemustest kok-, kõige kokkuvõttes väga sageli, nagu oma raportides ka-, ka oleme juba teinud, oleme näidanud äh, rahastamise komplekssust ja seda, kui raske on tuvastada kulutusi, mida millelegi tehakse, sest vahendeid on väga palju, lisaks AMIF-i ja ISF-i vahenditele sest saab äh, arengufondi, äh, regionaalarengu noorte Erasmuse ja muid vahendeid kasutada. näiteks meie raport aasta kaks tuhat kuusteist kohta, seal ütleme, et komisjon ei ole teavitanud, kui palju täpselt vahendeid kulutati kahe tuhande kuueteist aasta rändekriisiks nii sisemiselt kui välimiselt ning et seepärast on raske hinnanguid teha. meie soovitus komisjonile on luua eristruktuur mis edastaks infot selleks, et oleks parem ülevaade vahendite kasutamisest ja OECD nomenklatuur on asjakohane ainult rände ja arengu kontekstis. järjest keerukamad on ka rahastamismehhanismid. meie jaoks on tegemist kompleksse äh, vahendite mehhanismiga, mis on seotud Euroopa Liidu eelarvega, seda me täheldame sageli oma tegevuses ja ja see piirab läbipaistvust ning kontrolli. seega sageli teame ainult, millised maksed on seotud peamiste fondidega, nagu näiteks Amish, aga me ei tea, millised rahastamised tulevad teistest allikatest, mõnikord tulevad need hoopis teistest äh, finantsraamistiku valdkondadest. lisaks ei saa vahet teha ettemaksete ja lõplike maksete vahel, sest need ei ole lahutatud. lisaks haldustavad, mida saab kritiseerida ametites, Frontex näiteks, arvestades äh, Äh, toetuste kasutamise kohta veel tehtud märkusi aastal kaks tuhat viisteist avalik äh, hangete menetlus äh, võimaldas neil odavamaid pakkumisi kasutada ja väiksemaid, odavamaid laevu, näiteks kui sõjalaevad, mida tavaliselt pakuvad liikmesriigid. on oluline ex-post hinnang läbi viia nende operatsioonide osas nii komisjoni poolelt, Frontexi ja hotspotide puhul kui liikmesriikide poolelt. Nad kasutavad väga erinevaid mõõdikuid, näiteks äh, integreerimise osas või koordineerimise osas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, andmevahetus Frontexi ja liikmesriikide vahel, näiteks äh, loendamise puhul, kui tegemist on ebaseaduslikult sisserändajatega nii et kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Liit põhimõtteliselt suutis kohaneda kriisiga ja erakorralise olukorraga ning lihtsustada sisserändajate vastuvõttu, kuid äh, teatud äh, aeglusega siiski ja suutmata täielikult kõiki vajadusi kvalitatiivselt või kvantitatiivselt raheldada. menetlused on liiga pikad, alaealised, äh, teie eest hoolitsetakse halvasti ning on vaja Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil vaja täiendavaid jõupingutusi. on selge, et vahendite kasutamisel on paindlikkus väga hea, kui tegemist on erakorralise olukorraga, kuid paindlikkus siiski ei võimalda lahendada alalisi puudujääke, milleks on keerukus ja läbipaistvuse puudus finantseerimisskeemide puhul väga erinevate fondide kasutamine, millel ei ole sageli otsest seost vastava tegevusega ning see, et raske on hinnata vahendite kasutamist ja kulutuste õigsust, see häiri, see segab kontrolli tegemist ja parlamendi teavitamist, nii et kokkuvõttes tundub, et oleks vajalik ratsionaliseerida, läbipaistvamaks muuta ja paremini hinnata selleks, et mõista äh, kuivõrd on rändepoliitika olnud tõhus ja toimiv ja kuivõrd hästi on kodanikke teavitatud, tänan. suur tänu, proua Lamarck. HCR-ist teil on sõna. nii et äh, esindan siin äh, UNHCR-i Brüsseli esindust tahan tänada teid selle algatuse eest ja kutse eest meile. UNHCR on rahvusvaheline vaatleja. osaline sidusrühm ning ka toetuste saaja. olgu siis tegemist äh, erakorralise abiga, jagatud haldusega või otsehaldusega. meil on teatud kogemus selles vallas ja üritan mõnedest teemadest rääkida Äh, mõnikord äh, kordan juba räägitud teemad üle, rääki-, rõhutades eriti tõhususe tulemuslikkuse aspekti. Teie lahkel loal kõigepealt mõned põhimõtted vahendite kasutamisel. jätkan seal, kus kolleeg lõpetas. kolleeg rääkis äh, täiendavusest, lisandväärtusest Euroopa Liidu vahendite kulutamisel, need on kaks väga olulist mõistet Euroopa Liidu eelarves. Nendest on ka pikalt räägitud järgmise MFF-i kontekstis, kuid rände ja varjupaiga kontekstis on ka, on neil ka oma tähtsus ja seda ja vaja, see vajab täiendavaid selgitusi. nimelt jagatud halduse kontekstis räägitakse sellest, et vahendid äh, hajuvad, jõuavad siseliiklikesse eelarvetesse ja sageli on raske äh, kindlaks määrata, kas Euroopa Liidu vahendid mitte ei asenda liikmesriikide vahendeid, selle asemel, et nad oleksid täienduseks, nagu see peaks olema. ja veel ütleksin ma, et tõhusus ja, ja tulemuslikkus peab käima käsikäes legitiimsusega. Euroopa Liidu vahendite kasutamine, Euroopa Liidu poliitikate rakendamine peab tuginema inimõiguste austusel. see on ka tõhususe jaoks esmatähtis, kui me asjadele läheneme terviklikult nüüd konkreetsemalt ja eriti Amifist, parem programmide koostamine, parem kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemine, sellest oli juba juttu, võimalikult äh, parem kohanemine, sellest on juba räägitud, minu soovitus liikmesriikidele, mida veel ei ole sõnastatud, on see, et äh, või et võimalikkuse piires peaksid liikmesriigid ka delegeerima ekspertidele ja mitte jätma vahendeid Rahandusministeeriumile või Euroopa asjade ministrile. väga tähtis on, et raha jõuaks nende kätte, kes teavad täpselt, kuhu, kuidas ja kellele seda kulutada. see lühendaks ka tähtaegu äh, programmide rakendamisel, on juba öeldud et sageli on tegemist viivitustega, mis on, äh, mida, mis on paratamatud, kuid mis on väga kahjulikud nendele, kes kohapeal tegevusi ellu viivad. ja mõnikord mõned vabaühendused või kohalikud võimud isegi vägagi kannatavad nende viivituste all. siis äh, mitu korda juba on räägitud sellest, et on vaja rohkem informatsiooni, läbipaistvust, jälgitavust. me teame, milleks raha kasutatakse. aga me peame ka sellest õppima järgmiseid etappe ette valmistades. meil on jäänud veel kaks aastat praegu, kaks ja pool aastat. praegu on pisut hilja, isegi praegu ei ole meil veel vahearuannet ootame seda. me ei tea täpselt, milline on rakendusmäär, millised on järelevalvemehhanismid, kuidas haldavad ametid teevad aru järelevalvet ja komisjon. väga oluline märkus Avifi osas on seotud ka ühtekuuluvusvahenditega, partnerluse põhimõte nimelt. see, see, see peaks olema konsultatiivmehhanism, mis on AMIF-i õiguslikus aluses ka kirjas, konsultatsioon peaks toimuma kõigi sisand-, sidusrühmadega. selleks on nii kodanikuühiskond, kohalikud võimud, sotsiaalsed osapooled ja väga tähtis on, et see oleks kohustuslik, nagu ka Ühtekuuluvusfondi puhul. ja kus teostada järelevalvet ja kus arutada väljakutseid see tagab kindlasti äh, parema tõhususe ja tulemuslikkuse. Amifis äh, on see juba nõutud, kuid mõnedes liikmesriikides info jagamise kohtumised on ainult formaalselt täidetud. see peaks olema tegelikult regulaarne protsess läbi kogu rakendustsükli. ja ka bürokraatia vähendamine. me oleme komisjonile korduvalt rääkinud, et on vaja Euroopa Liidu haldamisel spetsiaalseid äh, Euroopa Liidu alaseid oskusi ja sel, nende kujundamiseks on omakorda raha vaja, nii et Euroopa Liidu raha kasutamine on kallis, lühidalt öeldes nüüd otse jaha eraldamine. midagi peab, miski peaks muutuma veel tõhusamaks, miinimumprotsent peaks olema suunatud kodanikuühiskonnale, kohalikele regionaalsetele ametivõimudele, seda on ka korduvalt rõhutatud, aga kui miinimumi ei suunata, mingi paindlikkus peab olema, kuid need, kes kohapeal tegutsevad, nendel peavad olema vajalikud vahendid selleks, et ka kodanikele selgitada, miks nad midagi on teinud. ja lõpetuseks DJ Home, Amif ja välismõõde kõige selle kohta töötame väljaspool Euroopa Liitu, see on Amifi üks võimalusi ja koordineerimine Euroopa Liiduga, kuidas mitte äh, dubleerida. lõpetuseks kaks küsimust. me siin räägime järgmisest MFF-ist, mitte ainult Amifist või me, või Amfist, sest integratsioon jääb siit nüüd välja edasi äh, see liigub sotsiaalfond, üks osa liigub sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi. ja nüüd kaks küsimust komisjoni ettepanekus maikuus nägime ühtekuuluvus, vahendid kahanevad seitse protsenti, nii et minu küsimus on, kuidas teha rohkem vähemate vahenditega äh, integratsiooni osas, me teame, et see, et see on prioriteet Euroopa Liidu jaoks, me teame, et on tähtis investeerida integratsiooni. see on küsimus, mida, kui see kõik lahustatakse ja unustatakse, on halvem Amifis on kakskümmend protsenti kohustuslikku kulutamist integratsiooniprojektidele. tulevikus tänan väga tähelepanu eest. suur tänu nende suurepäraselt äh, ja väga kiiresti kandsite oma ettekande ette, aga tõlgid jõudsid teile järele. ja nüüd annaksin sepsi teadlasele. aitäh, et kutsusite meid siia mina esindan Sepsi, mis on äh, sõltumatu äh, think tank ja me üritame äh, siis, me viime siis läbi ter-, uuringuid ning keskendume neis rände rahastamisele läbi Euroopa Liidu rahastute ning, ning eelarvekomisjon kui ka kont-, eelarve kontrollikomisjon on meie panusesse positiivselt äh, suhtunud. meie poole pöörduti nüüd äh, siseaspektides äh, rändeküsimuste rahastamisel, siis me üritasime vaadata eelkõige, mis on olnud ühiseks jooneks meie uuringutes, mis me oleme teinud teie koja jaoks, me oleme teinud uuringuid õigusriigi kohta, seadusliku rände Schengeni juhtimise kohta ning ka teiste teemade kohta ja ma tahaksin äh, võib-olla mõningaid õppetunde selle põhjal äh, välja tuua. üheks on see, äh, ka anname aru sellest, kuidas me teeme, kuid te samuti on see valdkond äärmiselt keerukas ning selle hindamine on keerukas. nagu enamasti välja ning õigusriigi Euroopa Kontrollikoda ning samuti Euroopa Ombudsman on seda ka ütelnud, selleks, et tagada parem ja tõhusam lepingute ellurakendamine, see tuleb tagada samuti põhiõigused ning seda toonitas ka rahastamist suunata sõltumatule organisatsioonidele, see tagab kõrgemad standardid Schengeni äh, piiri äh, koodeksis kinnipidamisel ning samuti Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi äh, standarditest kinnipidamise. mis me oleme õppinud oma kogemustest koha peal? viisime läbi veel ühe uuringu mõju kodanikuühiskonnale ning siin te näete, kuidas kodanikuühiskonna esindajad Nad ei äh, leia, et äh, need, see kontekst, milles nad tegutsevad, oleks turvaline nende jaoks ning äh, seega tuleks tuleb välja tuua see, et liikmesriigid arvestavad kodanikuühiskonna sõltumatusega ning õigusriigi ja muude selliste põhimõtetega ning sellele on nagu rände haldamine ning varjupaiga ning inte-, küsimused integreerimine, siis tuleks sellele suuremat tähelepanu pöörata julgeolek on väga oluline, aga meie küsime, kelle jaoks, sest me näeme, et kodanikuühiskonna esindajad ei tunne ennast turvaliselt, kes pakuvad teenuseid dokumentideta, paberiteta sisserändajatele. Äh, kaardetakse hirmutamist, distsiplineerimist, vahel on ka kriminaalseid süüdistusi esitatud, äh, näiteks pääste, äh, otsimis- ja päästetöö tegemist ei ole hüpoteetilise juhtumisega, eh, juhtumiga. me näeme, et selline suhtumine võib viia olukordadeni, kus ISF kõige enam puudust tundvamate isikute jaoks mõeldud eh, abifondist näiteks. rände rahastamine ei ole olnud alati väga ilmselge, me oleme näinud, et väga paljud kodanikud, et seeläbi sunnitakse nad vaikima ning äh, nad ei saa kritiseerida enam võime. sellest tulenevalt nad leiavad, et neil ei lasta inimõiguste olukorral silma peal hoida, nad ei teegi enam seda, sest nad kardavad, et nad kaotavad avalik rahastamine Äh, vahel ka piirab äh, tegevusvaldkondi läbi selle, milliseid tegevusi saab rahastada. siin liikmesriikidel on õigus otsustada, kas kodanikud ja linnad näeme joonist, kus on ära toodud see, kuidas rahastamine on mureallikaks saanud, eriti Itaalias, vähem Ungaris aga ilmselt on neil olnud muidki muresid seal, millel on olnud suurem prioriteet ja tihtilugu vahel nõutakse neilt dokumente, isikuandmeid nende kohta, keda nad äh, abistavad. ikka Euroopa väärtuste instrument on väga oluline. siin tuleks toonitada teatud äh, teemasid äh, varjupaiga küsimustes äh, vaidluste lahendamise fond on jällegi õigusriik ja tingimuslikkus uues mitmestes finantsraamistikus. meie jaoks on see positiivne, aga see ei peaks üksi jääma, vaid sellega peab käima asutuste ning äh, liikmesriigi võimude vaheline, see piirid peavad olema selged, sellepärast peab olema selge, kes mida teeb ja mis põhjustel prioriteediks. ja me leiame, et see peaks sõltuma sellest, kes pakuvad humanitaarabi ja toetust. eriti äh, seoses inimväärikuse küsimustega Mm, majutus, toit ja nii edasi. samuti leiame, et on oluline luua alaline vaatluskeskus ja selleks, et vaadata, kuidas äh, teda samuti peab olema kodanikuühiskonnal võimalus kaebusi esitada, see tooks endaga kaasa suurema läbipaistvuse ja tõhususe nende fondide kasutamisel, suur aitäh! jah, aitäh. rahvusvahelise rändeorganisatsiooni esindajale viieks minutiks sõna võtta. palun, teil on sõna suur aitäh, aitäh kutse eest ja ma tahaksin siinkohal tänada parlamenti selle kohtumise korral. ÜRO rände ametina on meie jaoks mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised. Äh, Euroopa Liit äh, kaitseb inimõigusi äh, ning võitleb nende eest ning kaitseb ka ülemaailmset, maailmset solidaarsust. kolm aastat on möödunud Euroopa rände tegevuskava heakskiitmisest pärast, seda siis seoses rändekriisiga. tahetakse vähendada rännet, kuid samuti nende nelja samba osas, mis meil nüüd on, on kolm põhisammast. ning äh, need on äh, võimalused, seaduslikud võimalused varjupaiga taotlemiseks ja varjupaiga saamiseks. miski, mis tuleb ümber pöörata, kui Euroopa Liit tahab kõikehõlmavat lähenemist rändele üks äh, faktileht, millega tutvusin hiljuti äh, ja mis tuli komisjonilt, seisnes selles, et äh, pikaajaline Euroopa Liidu eelarve ehk siis mitmeaastane finantsraamistik peaks kajastama, liidul on pikaajaline hästi läbimõeldud strateegia. kui jah, siis sellisel juhul eelarve peaks olema selle poliitika elluviimise vahend. milline see strateegia peaks olema, mille nimel? esiteks, Euroopa Liidu liikmesriigid, et vastata äh, uutele rändeambitsioonidele, see tähendab uusi kooperatsiooni mude-, äh, koostöömudeleid, see tähendab ka aktiivset osalust see puudutab samuti vaesemaid riike, kellega Euroopa Liit peab koos töötama. on äh, ühtne ja vastutustundliku rände ohjamise süsteemi välja töötama. teiseks peaks meil olema kõikehõlmav, äh, uuenduslik äh, ja faktipõhine rändepoliitika. siin tuleb arvestada demograafiliste aspektidega samuti tuleb välja töötada õiguslikud vahendid otsustega. Euroopa Liidu sisemine solidaarsus ja rahvusvahelise kaitse pakkumise kohustus on olulised eh, ja sellest tulenevalt tuleks muuta rändeküsimust prioriteete, tagamaks Euroopa Liidu ühtekuuluvus. kõik see peaks olema siis keskseks narratiiviks eh, kaugele vaatava liidri rolli. mitmestel finantsraamistik on eh, siin vahendiks ning muidugi mõista on oluline, et rände rahastamist viidaks läbi strateegilisemalt selleks, et äh, maksimaalselt ära kasutada seda, mida tasakaalustatud ja peaks olema lihtsam. oluliselt lihtsam selleks, et vähendada samuti äh, halduskoormust neile, kes neid vahendeid kasutavad, nii et nad saaksid pigem tulemustele keskenduda. me ootame läbirääkimisi, mis alles algavad äh, esimese ettepaneku põhjal komisjonilt, siis te kaheteistkümnenda juunini ja siis võib-olla tahaksin mainida ka eh, ülemkogu kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa juuni, kus tuleb samuti arutusele rändeküsimus ja me loodame, et seal tõesti see arutelu aset leiaks ja ma, ja räägitaks kõikehõlmavast rände nägemusest. aitäh! Eh, suur tänu! ma ei näe parlamendiliikme annan sõna proua Ajala Senderile. Teil on sõna. Like to... yeah, ma siiski tahaksin paari sõnaga kommenteerida seda, mis siin nüüd just toimus. tahaksin rände puhul teha nüüd vahet pagulastel ja süülitaotlejatel et asüülitaotluse puhul kas saadakse siis asüüli või mitte, me ei taha üleüldiselt rääkida rändest, me räägime pagulastest ja me räägime sellest, et meil on siin asüülitaotlejad, kelle taotlus on kinnitanud ja need, kellest me ei räägi, nemad lähevad oma koduriigi tagasi või nad viiakse sinna, sest muidu varjupaigasüsteem kukub kokku lihtsalt selline poliiniline eeldus tuleb ka siin välja tuua. mul on kõikidele daamidele ka küsimus, aitäh teile teie ettekannete eest, me kõik teame, et töö ilma teieta koha peal tõesti ei äh, toimiks, sest meil ei ole siin Euroopa Liidu tasandil ühtegi institutsiooni, mis sellega tegeleks ja teie siin toetate just konkreetset integreerimistööd. tahaksin teile kinnitada ja tahan seda ka komisjonile öelda, et meie kannatame selle all ja minu arvates on täiesti mõõdutundetu see, et pära-, kolm aastat pärast seda suurt lainet ja pärast seda, kui meil on nüüd Amif juba mitmeid aastaid tegutsenud, et meil ei ole ikka veel arveid selle kohta, mis maksab, kui palju, millises liikmesriigis. kas teil on numbreid selle kohta, mida te teete, palju see maksma läheb? palju maksab äh, pagulaste lõimimine Saksamaal, Itaalias, Kreekas? meil ei ole mingeid numbreid selle kohta. me räägime ikka veel väga suurtest numbritest ja meil on tegemist arengutega, mida me ei suuda kuidagi hinnata. me ei saa muide üldse hinnata seda, mida tehakse ja mida mitte ei tehta, kas see kõik on äh, mõõdukas ja piirides või mitte. käisime Lesbose saarel väga suures pagulaslaagris ja seal hoiab see pagulaslaager seda pagulaslaagrit hoiab üleval sõjavägi ja nad ütlevad, et noh, me saame Euroopa Liidult raha selleks, et äh, toitu jagada, neil polnud aimugi, palju see toit maksab, mida nad seal jagavad. nii et me ei suuda absoluutselt hinnata seda, mis seal toimub ja sellepärast oleks väga hea, kui proua Kminer saaks ka seda kontrollida, et mida me saame siin äh, täpselt äh, hinnata. sidusrühmadega tehtud intervjuudest, mis on osa uuringust, näit-, see näitab, et on vaja keskset koordineerivat, üks keskne koordineeriv amet parandaks praegust olukorda. ja mõned äh, vasta-, mida liikmesriigid ja komisjon peavad muutma selleks, et olemasolevat süsteemi parandada, et see ei oleks ajalasender. suur tänu ma nägin, et kolleeg oli juba käe tõstnud, sellepärast ma ei julgenud sõna võtta, aga igal juhul suur tänu, et mulle nüüd sõna andsite. kuulasin väga tähelepanelikult sõnavõtjaid, kutsunud selles valdkonnas ja kellel on laialdased kogemused ja siis vabaühendused, kes üritavad meid abistada selleks, et ületada üks nendest suurematest kriisidest, mis äh, meil kunagi on olnud, lisaks meie enda majanduskriisile. selline lähenemine, kuid saagem ka asjadest täpselt aru. mulle tundub, et me ei oska selgelt äh, äh välja öelda mõningaid olulisi põhimõtteid, et äh, lihtsam on ennetada kui parandada, eriti pagulaste puhul, mitte just, mitte sõdade pärast, aga näiteks kliimapagulaste puhul, need, kes äh, põgenevad vaesuse tõttu, lihtsalt aitame neil parandada nende olukorda. nii et kõigepealt mõelgem ennetusele investeerigem uues finantsraamistikus. ja palju. kui me käime missioonidel näiteks, siis väga sageli vabaühendused kurdavad, et äh, üks osa Euroopa eelarvest läheb äh, teatud riikide toetuseks, riikide ametivõimudega ja meid süüdistatakse vahendite hajutamises. samas on organisatsioone, kellel on kohapeal töötajad, kes on Euroopa töötajad, kunagi seda raha. et rahastamine ei ole piisavalt tõhus selleks, et nad võiksid äh, oma tööd korralikult teha teiseks, kui inimene on juba otsustanud välja rännata. kuid ei ole ka mingeid turvalisi teid nii väljarändajate jaoks kui ka vastuvõtva ühiskonna jaoks. selleks, et vastuvõttev ühiskond tahtmatult tikku Ehm, mis äh, kutsuvad inimesi üles Valhemerd ületama oma elu hinnaga. nii et rände ale kui vastuvõtvale ühiskonnale. ja kolmandaks integratsioon. ma arvan, see on äh, suurim väljakutse meie ees Ungaris ja teistes riikides näeme hirme, populismi esilekerkimist, proua Kressle rääkis vahenditest, mis toetavad integratsiooni. võib-olla võiks meil olla isegi integratsioon. Euroopa Liidu ees on demograafilised väljakutsed ja teisest küljest on äh, inimesi, kes soovivad saabu-, saabuda meie territooriumile, aga keda me ei suuda integreerida. nii et eelarve, eelarve kontrolli seisuga nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, Erasmus oskame Euroopa rahade eest projekte välja mõelda, mis on olnud edukad projektid, seda me oskame teha. aga kogemus päritoluriikidest, kus vahendeid hajutatakse, vaid selliseid, kus lähenemine on terviklikum, süstemaatilisem, kehtiks kõigile liikmesriikidele. härra Hauard, ma pean ütlema, et härra Ledžeri vastuvõtta soovis vett segada. nüüd aga viimased teemad. väga huvitav ja väga asjakohane. tahaksin küsida vabaühendustelt, äh, mida võiks seadusandja teha selleks, et teie töö oleks tõhusam? mis oleks üks asi, mida me võiksime teha? proua esinaine. tundub, et meil ei ole võimalust öö, äh, otseselt küsimusi tulevikust rääkides ja mis siis saab integratsioonist, see oli kodanikuühiskonna soov. no tulevikust rääkides ja mis siis saab integratsioonist, see oli kodanikuühiskonna soov no, suunata, kui see parajasti on just käimas ja otsust ei ole veel langetatud, siis on raske hetkel midagi selle kohta öelda aga kuulasime teid, oleme